Euroopa Liit äh, püüdleb sotsiaalsema Euroopa suunas äh, vastavalt äh, juba olemasolevatele instrumentidele, kas või Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia või ka teised, ja sellesse töösse tahetakse kaasata ka ettevõtted. me tahame eemaldada kõik tõkked, siseturud, mis hetkel takistavad nende eesmärkide saavutamist. kõike tuleb teha aga järgides töötajate õigusi, töötajaid ei tohi olla asukoha üleviimise Äh, protsessis mitte kaotajad, vaid võitjad. olla liikuvamad, äh, tootlikumad ja konkurentsivõimelisemad tänu liikuvusele, siis peavad äh, ettevõtted pakkuma täpselt samasuguseid tingimusi või paremaidki tingimusi uues asukohariigis. VKE-d ning teised väiksemad ettevõtted, mis on tegelikult kõige arvukamad, ei et tohiks kannatada olemasolevate õigusaktide all, mis takistavad nende arengut. me soovime, et komisjon töötaks välja ka mõjuhinnangu selle direktiivi kohta vastavalt artiklile, lepingu artiklile üheksa ja vastavalt ka komisjoni arvamusele kahe tuhande seitsmendast aastast ja selleks, et tagada meie kodanike kõik õigused. ma loodan, et me meie koostöö osutub viljakaks variraportööridega ja olen nendele igal ajal kättesaadav. suur aitäh, proua esimees! Mm, Madame Regner, puis Madame proua Regner, palun. puis Madame Wikström, Madame Regner. ja siis proua Wikström. Dankeschön, Frau Vorsitzende ähm.... aitäh. ma kuulasin väga tähelepanelikult seda sissejuhatavat sõnavõttu ja ma olen täiesti kindel, et selles komisjonis me suudame leida konstruktiivse lahenduse, kasutades seda lähenemisviisi, mille raportöör välja pakkus. siin selles valdkonnas meil on tõesti praegu lünki Euroopa seaduses, eh, nii, seadustes ning viimase paari aasta jooksul komisjon on üritanud lahendada seda probleemi, mis õigussüsteemide vahel on Äh, väga oluline on, et äh, me selle probleemi lahendame. Äh, volinik on selles küsimuses tegutsenud üsna aktiivselt ning me üritame siin kasutada kaasotsustusmenetlust. samas on oluline, et komisjon mõistaks, kus on lisandväärtus. ma arvan, et härra Bulooni lähenemine on üsna hea eriti äh, see siin selles ähm, äriühingute asukoha üleviimisega seonduvas on veel väga palju lahendamata küsimusi, millega tuleb tegeleda. mulle tundub, et me kuulsime praegu just äh, tervet, tervet rida väga huvitavaid ettepanekuid. ühele asjale tahaksin aga teie tähelepanu juhtida Äh, Euroopa äriühingute mõte on natukeseks ajaks äh, külmutatud ning see on üks nendest teemadest, mis, äh, kus me saaksime kasutada kaasotsustamismenetlust. tegemist on küsimusega, millega meie siin komisjonis peaksime tegelema väga tõsiselt, et sellele küsimusele ka sobiv lahendus leida mulle tundub, et praegu selle teemaga piisavalt ei tegelda. see ettepanek, mis meil on, äh, mis puudutab seda direktiivi, äh, me oleme pidanud väga palju arutelusid ja me oleme lõpuks jõudnud konstruktiivse lahenduseni, mis siis puudutab seda direktiivi Euroopa äriühingu õiguse osas, selles ähm, ettepanekus on väga palju sellist, mis on väga kasulik. Merci, madame Ving-. suur aitäh, proua Vingström, palun. suur tänu, proua esimees ma tahaksin tänada raportööri selle töö eest, mida ta on teinud, koostades arvamust ähm, õiguskomisjoni kohta ja õiguskomisjonis olen mina täisliige. ma tervitan härra Bulani lähenemist Äh, tema lähenemine on tasakaalustatud, rõhutatakse juba olemasolevaid seadusi ja direktiive, samuti rõhutatakse äh, töötajate õigusi, juhul kui äriühingu asukoht üle viiakse. samuti äh, peetakse oluliseks see, seda, et tagatakse kõigi ettevõtete õigus asutusvabadusele vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule ma olen täielikult nõus raportööriga, et mõjuhinnang on vajalik ning ma kutsun raportööri üles seda punkti veelgi rõhutama. E, äriühingud saavad oma asukohta läbi viia ainult niimoodi, et nad likvideerivad ennast siis uue juriidilise isiku teises liikmesriigis. on täiesti selge, et selline äh, tegevus äh, on seotud väga suurte administratiivsete tõkete ja loomulikult ka kulude ja, ja sotsiaalsete tagajärgedega, seetõttu on väga oluline, et me la-, äh, kõrvaldaksime need olemasolevad takistused ning rõhutaksime siiski ettevõtete asutamisvabadust. samuti on oluline, et me tagaksime aktsionäride ja võlausaldajate ning töötajate õigused juhul, kui äriühingu asukoht üle viiakse äh, selle töö käigus üritan ma koos raportööriga teha selliseid ettepanekuid, mis on kooskõlas aluslepingute artikliga üheksa. nimelt tahaksin edendada tööhõive kõrget taset, äh, piisavat sotsiaalset kaitset, võidelda sotsiaalse tõrjutusega ning äh, tagada kõrgetasemelise hariduse ja koolituse ning äh, tervisekaitse. seda kõike kooskõlas äh, kohustusega äh, hoolitseda selle eest, et, et siseturg tõesti areneks. lõpetuseks tahaksin öelda, et ootan viljakat koostööd raportööriga ja teiste variraportööridega selles väga olulises äh, valdkonnas. tahaksin veel kord tänada raportööri selle töö eest, mis ta siiani on teinud, suur aitäh! suur tänu, ma tuletan meelde kolleegidele, et tegemist on veidi eripärase menetlusega ja ma ei tea, et kas kõik on selle mõjust veel täielikult aru saanud, aga juri äh, komisjonis on tegemist õigusloomelise raportiga. ja sellepärast siis ka see, mis siin raporti lõpus kirjas on. kas on veel sõnasoove? kui ei, siis ma paluksin, et komisjoni esindaja äkki võtaks sõna. et räägiksite meile sellest, kuhu on komisjonis sellega jõutud, sest et kui parlament teeb oma õigusloomelise ettepaneku, siis võib-olla äkki komisjon jälle edasi ei liigu, aga näen, et komisjon sõna ei soovi, annan siis sõna härra raportöörile. suur aitäh! suur tänu variraportööridele sõnavõttude eest. üritan võtta arvesse ka proua Regneri märkusi. ka selles osas, et aluseks ei peaks olema siin ilmtingimata mitte ettevõtete äh, ühendamine, aga igal juhul ülejäänud jään oma seisukohtade juurde. Merci beaucoup Euh, suur tänu. muudatusettepanekute esitamiseks on vaja liikmetel teha tööd suvepuhkuse ajal, sest et äh, muudatusettepanekud tuleb esitada seitsmeteistkümnendaks augustiks keskpäevaks. edasi arutame me kaheksandal septembril neid muudatusettepanekuid ja üheksateistkümnendal septembril äh, hääletame ning juurikomisjon hääletab üheteistkümnendal septembril ja täiskogul peaks see minema hääletusele novembris, novembri esimesel täiskogul. selle päevakorrapunktiga on nüüd ühel pool ja alustame hääletust paluksin hetke oodata, sest et ma tean, millised kolleegid on, nad tulevad siia kohale täpselt siis, kui hääletus algab, mis on ka täiesti normaalne. kasutaksin ära seda sellist vaba hetke, et anda kõikidele liikmetele teada järgmisest. me juba seda arutasime koordinaatoritega nimelt äh, sotsiaalse G kahekümne ettevalmistustööde raames, mis leiab aset septembri lõpus, äh, äh, otsustasime vastata härra Somovja kutsele, tegemist on Maailma Tööorganisatsiooni presi-. ja põhimõtteliselt see üritus on meie arvates veidi problemaatiline, arvat-, arvestades meie koja kombeid ja tavasid, aga põhimõtteliselt ikkagi härra Somavjaga peaks mõttevahetus toimuma. tegemist oleks siis sellise asjaga, et me katkestaksime täiskogu septembrikuus Strasbourgis vist neljateistkümnendal septembril vastavalt reeglitele saavad pidulikul istungil sõna võtta vaid äh, riigi- ja valitsusjuhid ning ähm, samuti ÜRO peasekretär. aga härra Somovja saab sõna just nimelt pidulikul istungil või mitte siis pidulikul istungil, vaid me katkestame täiskogu ja siis toimub e-, kõigile avatud esimeste konverents ja kõikidel on võimalik äh, sõna võtta arutelus vastavalt omaenda eesmärkidele. loomulikult asjad võivad veel muutuda enne neljateistkümnendat septembrit ja kui siis asi nii ei lähe, siis äh, ilmselt organiseeriksime äh, arutelu reformi ettepanekute ellurakendamise kohta, mille kallal tegi tööd härra Svoboda et teeksime siis ettepaneku korraldada täiskogu saalis komisjonide ühiskoosolek ja siis arutelu ikkagi toimuks, nii et ükskõik millises formaadis see e, arutelu ka aset ei leia, siis e, hea uudis on see, et Maailma Tööorganisatsiooni peasekretär tuleb kohale neljateistkümnendal septembril ja nagu ma ütlesin, siis see formaat ei ole veel päriselt selge aga tahtsin teile sellest teada anda mitte ainult selleks, et aega täita, vaid ka seepärast, et meie komisjoni jaoks on kindlasti tegemist väga huvipakkuva sündmusega. kell on üheksa ja kakskümmend kuus minutit ja ootaksime siis veel kolm-neli minutit, kuni kolleegid saali tulevad aga kui on muid küsimusi arutada, siis äh, palun võtke sõna, ärge kahelge hetkekski Bien, chers collègues, je comprends que tout le monde a pu rejoindre son kallid kolleegid, ma arvan, et nüüd on kõik jõudnud äh, oma kohale ja on võimalik äh, hakata hääletama. punkti, päevakorrapunktis number kümme läheb hääletusele proua Hirši arvamuse projekt kooli pooleli jätmise vähendamise kohta. kõigepealt lõige üks siin on kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. edasi kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. endiselt lõikes üks kompromiss, vabandust, muudatusettepanek number üheksa, poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud endiselt sama lõige, kompromiss C poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. lõige kaks, number kolmteist, proua Jaaroka, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud lõige kaks, number kuusteist, kes on poolt? vabandust, number viisteist, proua Reegner ja proua Steinruck, kes on poolt? vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, edasi lõikes kaks, muudatusettepanek number kuusteist, poolt, vastu, erapooletuid, see on vist heaks kiidetud, aga kontrollime üle, kui soovite, hääletus on alanud mm. -hmm Tout le monde a pu voter? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, kakskümmend üheksa poolt, üksteist vastu, see on tõepoolest selgelt heaks kiidetud. number seitseteist, samalt autorilt poolt, vastu, erapooletuid sama enamus, kompromiss D poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number üheksateist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, lõige kolm, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud number kakskümmend seitse läheb kokku sellega poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend viis Toomas Mann poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi veel lõikes kolm kakskümmend kaheksa, poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, edasi veel lõikes kolm kompromiss E poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. lõige neli, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud number kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud number kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi number kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number nelikümmend poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. lõige viis, number nelikümmend kolm, Probitsoto, raportöör on vastu, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kompromiss F. viis fraktsiooni on selle esitanud. kes on selle poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nüüd äh, viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend kuus härra Pulla on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa sama autor poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuuskümmend üks härra Helmer poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. Äh, endiselt lõige viis, number kuuskümmend kaks härra Pupakis ja härra vabandust, hoopiski lõige kuus, muudatusettepanek number kuuskümmend neli, proua Pitsoto. see tahab siit midagi kustutada, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. number kuuskümmend viis, härra Helmer, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud ma tahtsin siin härra Helmerit rõõmustada. kompromiss G jälle viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. seega kukuvad siit ära kõik need järgnevad muudatusettepanekud ja jõuame nüüd number kaheksakümne juurde. härra Gutierrez Prieto ja härra Sterkas, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud edasi lõige kaheksakümmend üks langeb ära, ka kaheksakümmend kaks, edasi siis kaheksakümmend kolm proua Zimmer poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid. see on vist tagasi lükatud, aga kontrollime üle, number kaheksakümne viie hääletus on alanud Non, ça va passer. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. kui kõik on hääletanud, siis on hääletus ka lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt, üheksateist vastu. see on selgelt heaks kiidetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid kind-, selgelt heaks kiidetud. kaheksakümmend seitse vabandust. Eh, ühesõnaga kaheksakümmend neli heaks kiidetud, kaheksakümmend viis heaks kiidetud, hääletame nüüd kaheksakümmend kuute, kes on selle poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud kontrollime siis üle number kaheksakümne kuue, kui soovite, hääletus on alanud. kas kõik jõudsid hääletada? hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend vastu, selgelt heaks kiidetud. kaheksakümmend seitse pro Turunen poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kaheksakümmend üheksa proua Hirš poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. lõige seitse, number üheksakümmend proua Zimmer poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. ka üheksakümmend kolm härra Boulan poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. üheksakümmend neli langeb ära, edasi üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksakümmend kuus proua Turunen sobib ka eelnevatega poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. edasi üheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud üheksakümmend kaheksa, langeb ära, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, number sada, poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, sada üks, poolt, vastu, erapooletuid. saja ühe osas ei ole asi selge, kontrollime üle, hääletus on alanud. kas kõik jõudsid hääletada? hääletus on lõppenud kakskümmend neli poolt, kakskümmend üks vastu, see on heaks kiidetud. sada kaks proua Turunen, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada neli. endiselt samad autorid, Pupakis ja Baldassar poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada viis, samad autorid poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada kuus. härra Pupakis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud edasi lõige kaheksa, sada seitse, proua Hirš ja Turunen poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada kümme langeb ära, seega läheb hääletusele number sada kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. edasi number sada neliteist langeb ära ja siis edasi sada viisteist läheb hääletusele. kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. lõige üheksa. kontrollime üle eh, muudatusettepaneku number sada viisteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kakskümmend kaheksa poolt, üheksateist vastu. see on selgelt heaks kiidetud, üks äh, erapooletu, nii et vabandan. sada kuusteist Probitsoto, kes on poolt? vastu erapooletuid selgelt tagasi lükatud, kompromiss H viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid selgelt heaks kiidetud ja edasi lõikes üheksa, number sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kakskümmend viis Ülo Turunenilt poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud ja nüüd hääletame elektrooniliselt tervet proua Hirši arvamust. hääletus on alanud. Euh, il faudrait que un PPE üks rahvaparteilane peab oma kaardi võtma masinast välja. nüüd on korras, kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. nelikümmend kuus poolt, kolm vastu, mitte ühtegi erapooletut. palju õnne raportöörile. Et nous en venons au point 11, au vote edasi päevakorrapunkt number üksteist. kiri härra Alain Lamassuurile. me räägime siin globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmist Austria juhtumi osas. kaks eri kirja kaks eri Austria juhtumit, nii et päevakorrapunktid number üksteist ja kaksteist ja teeksin ettepaneku hääletada neid korraga. ja ka tehnilise abi kasutamise üle kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. Eh, nii et kõik need kolm kirja korraga, kes on poolt, vastu, erapooletuid, need on heaks kiidetud jõuame siis meie päevakorrapunkti kolm, päevakorra kolmeteistkümnenda punkti juurde, äh, härra Ludvigsoni arvamus majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta. Äh, muudatusettepanek number neliteist võeti tagasi ja seega panen hääletusele kompromissi C, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud paragrahv un, amendement. edasi muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. endiselt samas lõikes number üheksateist, eraldi või osade kaupa hääletus. esim-, terve tekst ilma sõnadeta of the social policies to be conducted by the member states, kes on selle esimese osa poolt? vastu, erapooletu heaks kiidetud ja teine osa poolt, vastu erapooletuid vist heaks kiidetud, aga kontrollime üle. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend üks vastu, viis erapooletut. ma arvan, et kontrollimine oli täiesti õigustatud. edasi endiselt lõikes üks, muudatusettepanek kakskümmend härra Boulan ja proua Morin Chartier. siin on ka suuline muudatusettepanek, mis jagati teile kirjalikult ka laiali. muudatusettepanek, suulise muudatusettepaneku vastu keegi ei ole, siis läheb see muudetud kujul hääletusele poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, endiselt lõikes üks, number kakskümmend kaks, poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number kakskümmend kolm, proua Figueiredo, suuline muudatusettepanek on siin ka, kui sellele keegi vastu ei ole, siis muudetud kujul hääletusele poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, edasi kontrollime siis number kahekümne kolme üle. kas kõik on hääletanud, hääletus on seega lõppenud. kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kolm vastu, see on tõepoolest heaks kiidetud. kakskümmend neli, samad autorid, ka eraldi hääletus, terve tekst, välja arvatud sõnad which will necessitate revision of the present ja nii edasi. kes on selle teksti poolt, vastu? erapooletuid kontrollime üle kui kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud, kakskümmend poolt, kakskümmend üheksa vastu, see heaks kiidetud ei ole ja äh, teist osa ei ole seega vaja enam hääletada. edasi lõikes kaks, muudatusettepanek number kakskümmend viis, Fabrizioto, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Äh, kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi kolmkümmend üks, kes on poolt, vabandust, number kakskümmend seitse võeti tagasi, aga hääletusele läheb kompromiss K, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmkümmend üks raportöörilt poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend kaks sama autor poolt, Äh, see langeb ära, vabandust. edasi kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. edasi kolmkümmend viis, härra lööja Rikk, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss, muudatusettepanek G, kes on poolt, vastu, erapooletuid selgelt heaks kiidetud edasi number nelikümmend. osade kaupa hääletame terve tekst ilma järgmist, sõnadeta, mis on jutumärkides, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle. muudatusettepanek number nelikümmend, esimene osa. hääletus on lõppenud, kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kolm vastu esimene osa on heaks kiidetud, hääletusel läheb teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. lõige viis, sissejuhatav osa, kompromiss H. ja ma vabandan, ma kasutan ära oma seda, et ma olen esimees ja esitan muu, suulise muudatusettepaneku. sest et eile me rääkisime sellest, et kompromiss, mille töötasid välja erinevad fraktsioonid, et seal peaks olema kirjas sealhulgas sotsiaalpartnerid, ärisektor ja vabaühendused. eile ma ütlesin, et tegemist on siin kordusega. sest et arvestades meie koja reegleid, ei saa me eraldi siin hääletada selleks, et võtta välja hääletus, võtta välja sõnad business sector, aga samas ma võin esitada suulise muudatusettepaneku kui me jätame teksti sellisel kujul siia sisse, siis esitatakse siin kaks korda tööandjaid, kõigepealt sotsiaalpartneritena ja siis ka selle ärisektorina. nii et kas kõik fraktsioonid oleksid nüüd nõus sellega, et me võtame business sector siit välja või siis lisame me siia väljendi ametiühingud okay.? business sector, c'est plus large que, <coughs> que, que les partenaires sociaux. Alors, à ce moment-là, il faut mettre... Euh, business sector on laiem mõiste kui äh, sotsiaalpartner. aga sel juhul tuleb siia võtta sisse ka teised. me ei saa kaks korda sama asja korrata, nii et sel juhul kordame siis ka ametiühinguid kaks korda. härra, härra Helmer, palun. Uh, I, Madam Chairman, I, I do apologise proua esimees, ma vabandan, et kui ma valesti aru sain, aga kui ma õigesti aru sain, siis te teete suulise muudatusettepaneku. mina olen vastu suulisele muudatusettepanekule, seepärast edasi minna ei saa. aga hästi, ma loobun siis. aga Egoni raportöörina võin ma, või äh, raportöörina võin ma teile öelda, et ma selle poolt ei hääleta, nii, kompromiss H. kes on poolt sellisel kujul, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. edasi nelikümmend kolm, see on keeleline muudatusettepanek, seda hääletada ei ole vaja. lõige viis punkt B, kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. punkt C, poolt, number nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend seitse Robitsoto poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. edasi number nelikümmend kaheksa, kahes osas, esimene osa ilma äh, sõnadeta äh, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, teine pool langeb ära. nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, lõige kuus, number viiskümmend, kes on poolt, vastu. kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud, lõige seitse, number viiskümmend üks, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, lõige kaheksa, viiskümmend kaks, poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend kolm härra Pekker poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, edasi lõige kaheksa, number viiskümmend neli raportöörilt poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, edasi kompromiss J poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend kuus suulise muudatusettepanekuga raportöörilt tagas, vastu sellele keegi ei ole, nii et viiskümmend kuus muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend kaheksa samalt autorit poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. lõige kaheksa number kuuskümmend, proua Figueiredo ka osade kaupa hääletuseni, esimene osa ilma sõnadeta jutumärkides poolt, vastu, kontrollime üle. nii et esimene osa muudatusettepanekust number kuuskümmend. kui kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kolm vastu, see on heaks kiidetud, edasi teine osa, kes on poolt. teine osa on muudatuses kuuskümmend poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, edasi lõige kaheksa, kuuskümmend üks, härra Poulan, see langeb ära, ka kuuskümmend kaks hääletusele läheb seega number kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kontrollime üle. kui kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. üheksateist poolt kolmkümmend vastu, selgelt tagasi lükatud. vabandan, härra Pullo. aga nii see lihtsalt on. nüüd edasi kuuskümmend neli suulise muudatusettepanekuga, ei, see langeb ära ja hääletusele läheb nüüd kuuskümmend seitse, ei, see võeti tagasi, ka kuuskümmend üheksa võeti tagasi ja seega me jõuame number üks poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud põhjenduspunkt A, kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. põhjenduspunkt B, number viis, proua Pitsoto suulise muudatusettepanekuga raportöörilt, kui keegi vastu ei ole, siis see hääle, läheb hääletusele poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. põhjenduspunkt C, kompromiss B, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud edasi number üksteist, äh, suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number kaksteist, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. hääletusele läheb terve tekst elektrooniliselt. kui kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud nelikümmend poolt, neli vastu, neli erapooletut. palju õnne raportöörile. Nous en venons à notre dernier vote. jõuame oma viimase hääletuse juurde. vabandust, härra Paldassaar, palun. Sì, sul rapporto Girling, come gruppo PPE avremmo voluto votare a favore dell'emendamento raport, me hääletasime muudatusettepaneku viiskümmend üheksa poolt, poolt hääletamine tähendaks, et kompromiss F langeb ära. muudatusettepanek viiskümmend üheksas, see on vastuolus kompromissiga F. see tähendab, et hääletusnimekiri äh, praegusel kujul on äh, vastuoluline ja segadust tekitav. me teeme muudatusettepaneku seda arvestades härra Baldassar, kas ma saan teist õigesti aru, kui ma ütlen, et te võtate tagasi oma fraktsiooni toetuse kompromissile F, sest et te tahate toetada muudatusettepanekut number viiskümmend üheksa? no esattamente l'inverso, votiamo ei, vastupidi, me hääletame muudatusettepaneku viiskümmend üheksa vastu, sest kui me hääletaksime poolt, siis see võetaks tõenäoliselt vastu ja kompromiss F langeks ära viiskümmend üheksa on äh, ainult viide nendele hangetele, mille me heaks kiitsime. viiskümmend üheksa muudatusettepanek F ei ole omavahel vastavuses, nii et ma tahan lihtsalt öelda, et järgmine kord võiks pöörata rohkem tähelepanu sellistele asjadele kuna siin on väga palju mängus, siis võtan hetke aega selleks, et sisuliselt seda küs-, see küsimus läbi vaadata. number viiskümmend üheksa, proovi Juta Steinruckilt. siin on kirjas, et rõhutab seda, et sotsiaalsed ja keskkonnakriteeriumid avalikes hangetes, et neid tuleb oluliselt tugevdada ja et kõige madalama hinna kriteerium peab mängima väiksemat rolli kui need kriteeriumid hankemenetluses. kompromissis on kirjas, et rõhutades eriti muutusi avalike hangete toimimise protsessis, tuleks eh, lihtsustada reegleid, muuta neid paindlikumaks ja vähendada hanke Äh, hankija äh, osalemist äh, selles menetluses aktiivselt. nii et küsimus seisneb siis selles, kas see, et Minimize ja nii edasi läheb kokku teises muudatusettepanekus sellega, et ähm, hinnakriteerium peab olema vähem tähtis kui need teised kriteeriumid võib-olla peaksime siis kompromissmuudatusettepanekut muutma. oodake nüüd, las ma vaatan kogu selle asja läbi. sest et äh, Rahvaparteile meeldib see proua Steinrucki muudatusettepaneku osa. ühesõnaga, kas oleks võimalik äh, leppida kokku nii, et äh, kompromiss ütleks, et muuta äh, um,. I didn't give you the floor up to now. Let me please. ma ei andnud teile ju sõna. ma kõigepealt selgitan asja ja siis selgitame välja teie seisukoha. et muuta need paindlikumaks ja parandada Monsieur Engel, vous avez une suggestion? härra Engel, kas teil on ettepanek? palun mina olen äh, variraportöör äh, siseturukomisjonis ja esiteks need kaks teksti lähevad täiesti üksteisega kokku, siin ei ole mingisugust vastuolu. nii et minu arust ei ole siin absoluutselt mitte mingisugust probleemi selleks, et hääletada nii ühte kui teist sisuliselt ja nii ehk naa komisjonis äh, leppisime kokku ja sellest oleme täiskogul ka rääkinud, et avalikes hangetes enam ei nõustuta sellega, et nõustutakse äh, kõige väiksema hinnapakkumisega. ja kindlasti kõik need kaasaegsed kriteeriumid kajastuvad ka äh, siin tekstis, mis lõppkokkuvõttes läheb hääletusele ju täiskogul ja ma olen täiesti veendunud, et need kaks teksti, millega ka me siin praegu tegeleme, äh, et neid mõlemat on võimalik hääletada Madam Chairman, I'm trying to save this committee. proua esimees, ma püüan komisjonil natuke aega kokku hoida. ma tean, et raportöör ei taha, et kompromissi muudetaks suulise muudatusettepanekuga. kui te selle välja pakute, siis mina olen vastu. nii et äh, minu ettepanek on jätkata, ma ei näe mingit mõtet selles, et me püüame muuta kompromissi, milles on juba kokkuleppele jõutud me ei räägi siin mitte sellest, kas me siin midagi muudame või mitte, siin on ikkagi mängus mitu eri aspekti, me peame leidma kõige parema lahenduse. ja seda siis meie kollektiivsest arukusest tulenevalt. nii et esimene küsimus, kas me muudame kompromissmuudatusettepanekut, aga teine küsimus, kas meie arvates need kaks muudatusettepanekut võivad korraga siin hääletusele tulla või mitte, vastupidiselt sellele, mida on öelnud sekretäriaat. härra Engel Rahvapartei nimel on ka kutsunud üles vaatama ümber hääletusnimekirja, nii et ma annan sõna kolmele inimesele, kes sõna soovisid ja siis hääletame. härra Valdosaar ja siis härra Steven Hughes, palun. Imko kolleeg on sellega tegelenud, me leiame, et madalaima hinna kriteeriumi sekkimine äh, on vastavuses kompromissiga F. aga siin on siiski mingi vastuolu, järgmine kord me peaksime olema tähelepanelikud, me ei pea muutma kompromissi ja leidma lahenduse ilma sellise vastuoluta, mis ei ole, sisaldaks sellist vastuolu. Kimkost loodetavasti see kriteerium võetakse välja. Steven Hughes aitäh! ma palusin sõna, sest arvasin, et see puudutab äh, vastuseisu muudat-, suulisele muudatusettepanekule. ma arvan, et me lihtsalt äh, peaksime muutma hääletuse järjekorda ja võtma viiskümmend üheksa lisaks kompromissile. väga hästi, kas on veel sõnasoove? jah, keegi soovis veel sõna, palun uh,. Just very briefly I would like to say lühidalt läbirääkimistel me samuti ütlesime, et meie arvates on need vastavuses, me tahaksime hääletada mõlemat, me ei näe mingisugust vastuolu siin, seega toetame härra Engelit. Euh... hästi. nii et ainuke muudatus võrreldes hääletusnimekirjaga on järgmine. seal, kus on kirjas, et number viiekümne üheksa äh, poolthääletus äh, tähendaks seda, et langeks ära kompromiss, sest see ei ole õige. nii et me saame hääletada ikkagi mõlemat. kui kõik on nõus, suur aitäh ka abi eest. nii et äh, jõuame siis proua Köörlingu arvamuse projekti hääletamise juurde. me räägime riigihankepoliitika ajakohastamisest, tegemist on arvamusega, nagu ma ütlesin ja see on suunatud juurikomisjonile. kompromiss A poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud number kolm, see on vastavuses poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud kompromiss viis proua Steinruck, see on ka sellega vastuses poolt. hääletusnimekirjas ei ole päris selgelt kirjas see, mis ära langeb. nii et nüüd muudatusettepanek number kuus, härra Paldassaar siin peame hääletama teist osa, mis on vastavas kompromiss A-ga, kes on teise osa poolt muudatuses kuus. poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number viis, proua Steinruck, sama jutt, poolt, vastu, erapooletuid selgelt tagasi lükatud vabandan, number seitse, proua Turunen poolt. vastu. erapooletuid tagasi lükatud. edasi number neli, härra Kastler. Äh, tahad üle kontrollida number seitsme? kontrollime. kui kõik on hääletanud, siis on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud, liiga palju rahvaparteilasi hääletas ikka endiselt üks rahvaparteilane on üleliia. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend seitse vastu, selgelt tagasi lükatud ja seega no edasi number neli, härra Kastler, esimene ja teine osa on ka üksteisega vastavuses, nii et ei, siiski ei ole, ei, siiski on nii, ühesõnaga esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa öö, äh, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. number kümme poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üksteist härra Hughes ja teised poolt, vastu, erapooletuid selgelt tagasi lükatud, number kaksteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number kolmteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, neliteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viisteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, lõige kaks, kompromiss B poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud lõige kaks, number kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number üheksateist, härra Hughes ja teised poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. number kakskümmend üks, samad autorid poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. lõige, vabandust, muudatusettepanek kakskümmend kaks, kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakskümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. endiselt lõikes kaks, kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud lõige kolm, kompromiss C poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. vabandust, heaks kiidetud. Kompr-, vabandust, number kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend Stephen Hughes'i teiselt poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend kaks poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kolmkümmend neli, vabandust, lõige neli, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kompromiss D poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud number kolmkümmend üheksa, härra Hughes ja teised, kahes osas, esimene osa, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, hääletagem ikka teist osa ka, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. lõige neli, muudatusettepanek nelikümmend kahes osas, esimene osa poolt, esimene osa poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. lõige viis, kompromiss E poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud Amendement quarante sept est compatible. number nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend kuus langeb ära, hääletusele läheb nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend üheksa raportöörilt poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud lõige kuus viiskümmend seitse, härra Ludvingson poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, number viiskümmend üheksa poolt, vastu. viiskümmend üheksa, tuletan meelde, et Rahvapartei on lõppkokkuvõttes selle poolt tuletan meelde, et Rahvapartei on selle poolt. kui tahate, siis ma võin teiste fraktsioonide eest ka hääletada. aga siis ma võib-olla õpin teise ameti. kes on siis poolt, viiekümne üheksa poolt? vastu. kes on erapooletu, see on selgelt heaks kiidetud. kompromiss F, tuletan meelde, et see on ka vastavuses muudatusettepanekuga number viiskümmend üheksa, mida just hääletasime. poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi viiskümmend kaheksa poolt. vastu, erapooletuid. kes on viiekümne kaheksa poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud. võime ju üle kontrollida, kui tahate, aga erilisi üllatusi siit ei tohiks tulla Le, le vote est clos. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend kaheksa vastu, tagasi lükatud. edasi läheb hääletusele muudatusettepanek number kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuuskümmend kolm kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend neli suurse muudatusettepanekuga härra Bullanilt, vastu keegi ei ole, härra Bullan, palun. siin on minu arvates viga Rahvapartei hääletusnimekirjas. siin peaks olema pluss Rahvaparteil nii et olete te siis kindel, et teie partei, teie erakond teid toetab? väga tore, hääletame siis kuutekümmet nelja, kes on poolt, vastu, erapooletuid kuuskümmend neli, muudetud kujul on heaks kiidetud, edasi kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuuskümmend seitse suulise muudatusettepanekuga proua Turunenilt. kas keegi on vastu? Äh, nii, kes on muudetud kujul muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletuid? kuuskümmend seitse ei ole heaks kiidetud, edasi kuuskümmend kaheksa, härra Hughes poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud lõige seitse, number kuuskümmend üheksa siin tahetakse midagi kustutada, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, edasi seitsekümmend võeti tagasi, hääletusel läheb seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, ma arvan. kompromiss G raportöörilt poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, seitsekümmend neli võeti tagasi, hääletusele läheb seitsekümmend viis, proua Reegner poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend kuus, härra Hughes ja teised poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, lõige kaheksa, seitsekümmend seitse, kustutus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kaheksakümmend üks härra Ludvigsoni teiselt poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaheksakümmend. ühesõnaga kaheksakümmend langeb ära ja siis kaheksakümmend kolm Steven Hughes ja teised poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kaheksakümmend kaks, Protorunen poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus härra Hendel poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse langeb ära ja hääletusele läheb number kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa härra Poulan poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kaheksakümmend, vabandust, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksakümmend üks võeti tagasi ja hääletusele läheb terve arvamuse projekt. hääletus on alanud Le PPE, il y a... Non, Tout le monde a pu voter, le vote est clos. kui kõik on jõudnud hääletada, siis on hääletus lõppenud, kakskümmend kaheksa poolt, seitseteist vastu, neli erapooletut. me oleme seega hääletusega ühele poole jõudnud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 Euh, kallid kolleegid, jätkakem oma tööd, sest et meil on siin päevakorras väga olulised päevakorrapunktid ja päevakord on meil endiselt väga tihe. päevakorrapunkt number viisteist, tahaksin sõna anda raportöörile härra Sergio Cofferatile tegemist on kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgi riiki sisenemise ja seal elamise tingimused. härra raportöör, teil on sõna. aitäh. kõigepealt tahaksin tänada kolleege nende muudatusettepanekute eest, mis nad on esitanud peaaegu kõik muudatusettepanekud on samas vaimus kui meie poolt esitatud ettepanek. tegemist on asjaga, mis aitab meil tööd hõlbustada ning muudab meie lõppjäreldused seda tõhusamaks. nagu te teate, on üheks libekomisjoni pädevuseks Äh, ka see raport ja arvestades, et mõned muudatusettepanekud tegelikult puudutavad asju, mis kuuluvad libekomisjoni pädevusse, siis nende osas me kompromisse, äh, muudatusettepanekuid siin selles komisjonis koostada ei saa aga minu arvates on väga hea, et inimesed äh, jagavad selle ettepaneku vaimu. nagu alati, on probleeme definitsioonide ja sõnastusega ning need on asjad, millega me saame ühiselt tegeleda. variraportöörid on siin äh, kindlasti äh, väga olulises rollis. tahaksin kasutada võimalust ja juhtida tähelepanu mõningatele kõige olulisematele aspektidele selle raporti juures seejärel vaatame, kuidas probleeme lahendada. kõigepealt selle õigusakti ulatus. sii-, seda on käsitletud mitmetes muudatusettepanekutes. siin on üritatud äh, määratleda nii täpselt kui võimalik neid sektoreid, mille kohta see direktiiv kehtib. tegemist on sektoritega, mis on pikka aega juba kasutanud hooajatöölisi, aga Euroopa on väga suur ning tingimused hooajatöö osas varieeruvad, kui liikuda põhjast lõunasse seega tuleb meile ette näha ka teatud paindlikkust. loomulikult tuleb tegutseda tihedas koostöös sotsiaalpartneritega. samuti on meil vaja selgeid definitsioone ning äh, konkreetseid tingimusi äh, äh, erinevates liikmesriikides Äh, need saaks paika panna siis äh, kokkulepetes sotsiaalpartnerite ja valitsuste vahel. Äh, niimoodi saaks siis paika panna täpselt, millised sektorid on seotud. üks väga otsustav asi on see, kuidas tagada, et kõikidel hooajatöölistel on samalised samasugused palga ja, ja töötingimused kui teistel töölistel. samuti tuleb hoolitseda selle eest, et need äh, tingimused on kirjas ka äh, kollektiivsetes äh, lepingutes. ning nendel kollektiivsetel lepingutel on erinev iseloom erinevates liikmesriikides. Äh, õigusaktid peaksid siin aitama siis töötajate töötingimusi täpsemalt defineerida on väljendatud muret, et hooajatöölised Äh, võtavad ära need töökohad, mis peaksid tegelikult minema kohalikele töölistele. aga tegelikkuses asi ju niimoodi ei ole ja ma ei usu, et ka tulevikus midagi selles vallas muutuks. me oleme läbi viinud turutestid aga need, neid ei tohi kasutada takistamaks inimestel töökohti saamast. see oleks ju kuritarvitamine. nüüd, kui me kõneleme võrdsetest tingimustest, ma pean siin silmas nii töötingimusi kui ka nende inimeste üldisi elutingimusi. siin on kaks olulist aspekti, kõigepealt Äh, suhted tööandjate ja töövõtjate vahel ning samuti nende päritolu kohta ja eluase. Äh, korraliku eluaseme omamine on äärmiselt oluline. sellest sõltub nende inimeste elukvaliteet. niisiis äh, Äh, on vaja ühesuguseid töötingimusi, ühtset sotsiaalset kaitse, ühetaolist sotsiaalset kaitset ning äh, inimväärseid elutingimusi. ning tuleb äh, hoolitseda selle eest, et need inimesed ei oleks spekulatsioonide ohvrid, sest seda on Euroopas ette tulnud paljudes riikides, sealhulgas ka minu koduriigis ning äh, seetõttu on nende inimeste elu olnud äh, tihtipeale väga raske, nad ei ole tööl võrdses seisus teiste töötajatega, samuti ei ole nad võrdses seisus igapäevaelus. nüüd äh, veel üks probleem on seotud sellega, et tuleb teha, teha tihedat koostööd libe komisjoniga, meie pädevused on küll erinevad, aga me peame äh, tegelema asjadega, mis kuuluvad meie pädevusse. me, ja me peame liikuma samas suunas, ei saa lubada, et, et see, mida tehakse ühes komisjonis, on vastupidises suunas sellega, mida tehakse teises komisjonis. kui me hakkame otsima kompromisse, siis ja kui variraportöörid on nõus, siis oleks ju mõistlik vähemalt vaadata, milline on nende kompromisside üldine iseloom. vaadata, mida on libe komisjonis tehtud, nii et, et meie lahendused tõesti oleksid kokku sobivad. see aitaks meil tekitada sünergiat ehm, ja meil ei tekiks eriarvamusi kui kolleegidel on midagi lisada, siis ma kuulaksin seda suurima heameelega. Äh, kui neil on midagi lisada, lisa, lisaks nendele muudatusettepanekutele, mis nad on juba esitanud ning niipea kui võimalik, hakkame variraportööridega siis kompromisse koostama. proua Hirš kõigepealt, palun. Thank you, madam chair. aitäh ALDE äh, variraportööri härra Benjamise nimel, nimel tahaksin äh, ette lugeda mõned märkused. Äh, kogu selle paketi üks olulisemaid aspekte on inimeste võrdne kohtlemine ja kolmandate riikide kodanikele tuleb tagada samasugune kohtlemine nagu teistelegi töötajatele, seetõttu on äärmiselt oluline, et me kasutame samu reegleid hooajatöötajate puhul, kui me kasutame oma töötajate puhul. me peame saavutama kokkuleppe selles küsimuses, see on ainuke viis, kuidas meie ettepanekul on lisandväärtus, me peame hoolitsema selle eest, et ei tekiks diskrimineerimist ning erinevaid töötajate kategooriaid Euroopa Liidus hooajatöölised, kes tulevad väljastpoolt Euroopa Liitu, ei tohiks omada vähemaid õigusi kui Euroopa Liidu enda töötajad võrdne kohtlemine peaks puudutama nii töötingimusi, tööhõive küsimusi, samuti sotsiaalseid õigusi, sotsiaalkindlustust, pensioniõigusi. samuti tuleb hoolitseda selle eest, et neid õigusi saab äh, siis äh, üle kanda, kui inimesed äh, oma koduriiki tagasi pöörduvad. küsimuste hulgas, mis muudatusettepanekutes on tõstatatud ja mille osas tuleb kokkulepe leida, on Äh, hooajalise tegevuse definitsioon on väga oluline, et liikmesriigid äh, saavutaksid siin kokkuleppe sotsiaalpartneritega, äh, siis riigis viibimise pikkus, ähm, see, sellest sõltub, milliste, millistele hüvitistele on õigus hooajatöötajatel ja liikmes riigid peavad hoolitsema selle eest, et tööandjad täidavad oma kohustused, eriti just eluaseme osas. aitäh, proua Jaslovetska! Zgadzam się absolutnie z panem sprawozdawcą. Suur tänu. ma olen raportööriga täiesti nõus selles osas, et demograafilised väljakutsed, millega seisab silmitsi Euroopa Liit ning ka vajadused hooajatöötajate järele nõuavad seda, et töötataks välja tõesti väga hea rändepoliitika hästi hallatud hooajatöötajate poliitika võrra, võimaldab saada hakkama väljakutsetega tööturul ning tagada ka piisavalt tööjõudu. me tahaksime siiski siin direktiivis mõnda aspekti muuta, liikmesriikidel peaks olema vabadus määrata kindlaks, millised tegevusalad käivad hooajatöö alla hooajatöö sõltub ju liikmesriikide demograafilisest olukorrast ning ka teistest teguritest ja seega peaksid liikmesriigid saama ise valida, millised sektorid käivad hooajatöö alla. raportööri, raportööriga olen nõus selles osas, et äh, hooajatöötajatel peaks olema korralik majutus, aga see, kuidas komisjon selle kirja on pannud, siis äh, see ei tähenda mitte midagi. rääkida korralikust majutusest, piisavast majutusest, siis äh, seda on võimalik liikmesriigiti see, tõlgendada väga äh, erinevalt ja samuti on siin kirjas, et ähm, ei tohi nõuda hooajatöötajatelt liiga suurt üüri võrreldes nende sissetulekuga. hooajatöötaja ise saab otsustada, kas üür on liiga kõrge võimaldada, võrreldes tema töötasuga, tegemist on subjektiivse otsusega. kõige suuremaks probleemiks on sotsiaalkaitse küsimus, see on liikmesriikide ainupädevuses ja seega kehtib siin ka subsidiaarsuspõhimõte tegemist on hooajatööga, inimesed viibivad liikmesriikide territooriumil vähe aega ja need aspektid ei saa olla aluseks selleks, et pakkuda neile samasugust äh, sotsiaalkindlustust kui äh, teistele kodanikele. ja siin ongi ka punkt neliteist, äh, mille osas me oleme teinud ettepaneku, et liikmesriigid otsustaksid kõike, mis puudutab sotsiaalkaitset hooajatöötajate suhtes, aitäh. proua Turunen ja siis proua Oomen Ruiten, palun. jah, tänan for ordet Ehm, og tak for eh, rapporten. Eh, jeg synes, det er... Aitäh selle raporti eest. Ma arvan, et tegemist on väga su suurepärase lähtekohaga. Loomulikult on rohelised esitanud väga palju muudatusettepanekuid. See ei tähenda, et me ei ole raportööriga nõus, aga mõningates punktidest, mille osas me nõus oleme, me tahame minna rohkem süviti. Nii et, et me peame äh, võtma lähtekohaks selle, et hooajatöötajad, kes praegu juba Euroopa Liidus on, elavad ja töötavad tingimustes, mis, mida tuleb kritiseerida. tihtipeale neid ekspluateeritakse. meil on olukord, kus äh, paljud hooajatöötajad tegelikult viibivad Euroopa Liidus ebaseaduslikult. me tahame neid inimesi aidata, me tahame hoolitseda selle eest, et need inimesed, keda meil tõesti on vaja, et teatud töösid teha, et äh, et äh, et meil oleksid nende jaoks äh, teatud ühtsed õigusaktid Euroopa Liidu tasandil. Äh, ja see on ilmselt ka komisjoni ettepanek ja e-, eesmärk ja loomulikult me oleme sellega nõus. seda ettepanekut aga tuleb kõvasti parandada selleks, et ta oleks hea ja et inimesed tõesti kehvades tingimustes saaksid headesse töö- ja elutingimustesse. samuti on väga oluline tagada nende võrdle koht, ülemine Euroopa töötajatega. ei saa lubada olukorda, kus ähm, ühed, ühedel töötajatel on töötingimused reguleeritud ja teistel mitte. nii et, et kui me tahame, et see asi oleks edukas, peame me komisjoni ettepanekut parandama, ma usun, et raportöör on astunud sa-, olulisi samme selles suunas ja meie oma muudatusettepanekutega tahame teda aidata. tahaksin rõhutada ka paari konkreetset asja, mis minu arvates praegustes aruteludes on olulised kõigepealt, kes saab taotleda äh, hooajatöölise staatust. selles osas oleme raportööriga nõus, et äh, võivad nendeks taotlejateks olla ka kolmandate riikide kodanikud, kes juba praegu on äh, mõnes liikmesriigis võib-olla neil on ajutine tööluba, need, et nendel inimestel peab olema võimalus taotleda hooajatöö, töölise staatust. teiseks milliseid sektoreid peaks see ettepanek puudutama? me teame, et hooajatöölised äh, töötavad enamasti turismi ja põllumajanduse vallas. ma ei tea, kas äh, la-, laste eest hoolitsemisest võiks ka hooajatööks pidada, igatahes tegemist on üsna suure sektoriga ning äh, me oleme nõus, et direktiiv Äh, me arvame, et liikmesriikidel peaks olema mõningane paindlikkus nende sektorite määratamisel. ja äh, räägime ka sellest, milline roll peaks olema sotsiaalpartneritel. ettepanek äh, ütleb, et nemad peavad nõustuma nende tingimuste laiendamistega teistesse sektoritesse, meie ütleksime pigem, et et nad pigem peaksid äh, äh, seda laiendamist äh, olema võim-, neil peaks olema võimalus seda laiendamist mõningatel tingimustel tagasi lükata. me ei tea täpselt, milline see optimaalne lahendus on. aga me peame saama siin, jõudma siin kokkuleppele, et sotsiaalpartneritel oleks ka mingi sõnaõigus. mil määral, seda tuleb veel arutada veel üks oluline asi on seotud kollektiivsete lepingute definitsiooniga. me leiame, et komisjoni ettepanekus ei ole definitsioon hea, see on pigem ohtlik. me oleme esitanud muudatusettepaneku, mis üritab siis ähm, asju täpsustada ilma liigset kahju tekitamata. meile tundub, et see on parim viis, kuidas edasi liikuda ja siis elutingimused praegu on äh, kaks suurt probleemi, kõigepealt eluaseme kvaliteet. Äh, ma olen Taanis äh, käinud paljudes kohtades ja ma olen näinud, et välismaalt pärit töölised elavad kohutavates tingimustes, väikesel pinnal väga palju inimesi, elatakse keldrites, onnides. sellised elutingimused lihtsalt ei ole luba, lubatavad. teiseks äh, Äh, maks-, tas-, töötasu. Need inimesed äh, on täiskasvanud äh, ja nad peaksid ju aru saama, kui palju mingi asi maksab, aga väga raske on tihtipeale aru saada, kas hinnad on ikka õiged või valed. ja tihtipeale ne, nende eluasemekulud võetakse nende palgast maha, nii et, et inimesed isegi ei tea, mis see hind on sellised asjad ei tohiks juhtuda. ei saaks lubada, et inimestel lihtsalt äh, üürpalgast maha võetakse ja tööandja niimoodi äh, teenib, sellele tuleb lõpp teha. samuti peame kontrollima kõike seda eluasemega seonduvat ja töötingimustega seonduvat selles osas me oleme esitanud äh, muudatusettepanekud, mis puudutavad järelevalvet ja sanktsioone see on tõesti väga, väga oluline, sest me võime ju vastu võtta lõpmatuseni direktiive, aga kui neid ei rakendata, siis ei ole neil ka mingit mõtet. ning me tahame samuti alltöövõtjad vastutavaks muuta, see on väga oluline sellepärast, et äh, teenuste sektoris me näeme pidevalt selliste äh, allhankijate ahelaid, samuti põllumajanduses nii et, et äh, kõik need äh, ahelalülid peavad äh, kandma vastutust. meie arvates on tegu väga olulise aruteluga. lõpetuseks tahaksin öelda seda, et on kolm asja, mis on väga olulised. kõigepealt võrdne kohtlemine. teiseks, Äh, piiratud äh, rakendusala ning kolmandaks kontroll direktiivi äh, rakendamise üle. sellepärast, sellepärast et ma arvan, et see direktiiv tõesti on kasulik hooajatöötajatele Euroopa Liidus, ma loodan, et me saavutame hea lõpptulemuse ja ootan sellise tulemuse saavutamist, aitäh! proua Oman Ruitin ja siis härra Hendel, palun! Eh, aitäh! kuulates proua Turuneni Äh, tekkis mul küsimuses, kas Taani, kas Äh, näiteks Taani oma eesistumise ajal on valmis ka vastu võtma kõige selle, mida te siin välja pakkusite. kui ma vaatasin äh, seda ettepanekut, siis ma nägin, et eesmärk on hoolitseda selle eest, et kolmandate riikide kodanikud, äh, see, me räägime siin kolmandate riikide kodanikest, inimestest, kes tulevad väljastpoolt Euroopa Liitu, kes on hooajatöölised konkreetsetes sektorites, et neid tuleks korralikult tööle võtta, neid tuleks korralikult kohelda kui ma vaatan nüüd aga seda, mida komisjon on välja pakkunud, siis komisjon oma ettepanekus ütleb, et kõik, mis puudutab sotsiaalse kindlustuse koordineerimise määrust, näiteks toetused peredele, Äh, ei puuduta neid, äh, tähendab, need töölised, äh, kes siin hooajaliselt on, saavad siin olla ainult kuus, kuus kuud, nii et, et kõik need õigused tuleb üle viia sellesse riiki, kus see töötaja on tulnud. kui vaadata halduskoormust, mis selle kõigega kaasneb, siis esinaine, mulle tundub, et kolmandate riikide hooajatöölised neid ei kohelda korralikult ja ma olen täiesti nõus proua Turuneniga, et tuleb teha rohkem. aga raportöör tõepoolest teeb siin mitmete valdkondade kohta väga häid ettepanekuid, näiteks nende lubade kohta, neil on vaja äh, töölubasid. Äh, nad ei saa seda oma koduri-, neid oma koduriigis taotleda ning siis see ettepanek eluaseme osas on samuti väga hea. ma olen proua Turuneni poolt välja tooduga nõus, väga tihti hooajatöölised äh, neile antakse eluase kohutavalt kõrge hinna eest. Äh, tuleks äh, tõesti paika panna mingid protsendid palga põhjal me peaksime hoolitsema selle eest, et hooajatöölised, et neid tõesti koheldakse korralikult. tuleb hoolitseda selle eest, et neil on kindlustused, neil on peretoetused. kõik, mis puudutab tervise ja tervist ja ohutust, tööõnnetusi näiteks, sellega tuleb tegeleda aga see on täiesti teistsugune ettepanek sellest, mis meie ees praegu on. seetõttu ma leian, et me peaksime tulema kokku ja mõtlema, millised on tõelised tagajärjed. ma ei usu, et kolmandatest riikidest pärit töölised Äh, ootavad seda, me peame mõtlema, mis on aus ja õiglane ning äh, me ei peaks tekitama liigset bürokraatiat, samuti peame hoolitsema selle eest, et et äh, kui midagi juhtub hooajatöölistega, siis neid ka koheldakse korralikult, aitäh! härra Toomas Händel järgmisena ja siis Toomas Mann ma olen nõus äh, härra Konferaatiga, hooajatöölised on erilises olukorras äh, ning neid on väga kerge ekspluateerida, me oleme äh, seda viimaste aastate jooksul tihti näinud. tegemist on väga olulise algatusega, see direktiiv peaks aitama nende õiguslikku olukorda parandada on esitatud muudatusettepanekuid, mis puudutavad äh, erinevate sektorite järelevalvet, ma arvan, et see on äärmiselt oluline selleks, et äh, lahendada neid so sotsiaalseid probleeme, mis viimastel aastatel on tekkinud. minu arvates on skandaalne, et see direktiivi eelnõu käsitleb ainult rännet ja ei tegele, tegele konkreetsemalt tööhõivega ja seetõttu ma olen täiesti nõus härra Kohveratiga, et äh, juhtkomisjon peaks hoolitsema selle eest, et tööhõive, tööhõivereeglid ja tööhõivealased seadused on sellesse arutelusse samuti kaasatud. Äh, proua Turunen mainis üsna paljusid olulisi punkte juba. me peame hoolitsema selle eest, et et me, me pöörame tähelepanu ka kollektiivsetele töölepingutele ja kollektiivsetele õigustele meil on äh, tihti, me oleme tihtipeale olukorras, kus äh, on liikmesriike, kes ei pööra kollektiivsetele õigustele tähelepanu ja see on asi, millega me peame tegelema. me peame tegelema nende äh, lepingute üldise siduva iseloomuga vaatama ka, äh, kuidas on lood nende inimeste õigusega palgale. Äh, sellest tuleb rääkida ja ma tahaksin raportööri tänada, et ta selle teema tõstatas. aitäh! proua Turunen, te soovisite uuesti sõna, annan teile kohe lühidalt sõnased saaksite reageerida selle, mida ütles proua Oomen Rull mul on lihtsalt lühikene selgitus, meil on muudatusettepanek nelikümmend kolm, sealt on üks sõna välja jäänud ja see muudab kõike. me tahame öelda, et sii-, vaatamata sellele ei tohiks seda põhimõtet kasutada, kaldumaks kõrvale põhimõttest võrdne töötasu võrd-, sama töö eest nii et, et me ei soovi sellest põhimõttest kõrvale kalduda, siin on üks sõna välja jäänud ja ma tahaksin selgitada, et tegu on veaga. nii et, et aitäh! lisame muudatusettepanekutesse siis ka selle äh, paranduse, härra Toomas Mann ja siis härra Paldassaar. aitäh! mul on väga hea meel, et me siin oleme suures osas üksmeelel meil on vaja hooajatöötajatele tagada võrdne kohtlemine. Eh, ei saa ju öelda, et asi puudutab ainult eh, kolmandate riikide kodanikke, me peame eh, hoolitsema selle eest, et ka Euroopa Liidu enda töötajatel on samasugused võimalused ja ma arvan, et kui me niimoodi asjale läheneme, siis leiame ka õiged lahendused. me peame hoolitsema selle eest, et inimesed ei oleks riigis enam ebaseaduslikult me peame hoolitsema selle eest, et meil on õige õiguslik raamistik, ähm, mis tõesti tagab inimeste õigustest kinnipidamise, neil peab olema õigus kindlustusele äh,, austusele ja lugupidamisele töökohal ja neil peab olema ka korralik eluase. sellele juhtis tähelepanu juba proua Turunen. minu arvates on äärmiselt oluline äh, et, et meil on vaja siin mingeid äh, televisioonimeeskondi, kes juhivad tähelepanu sellele, kui halb on nende hooajatööliste olukord. Äh, sotsiaalpartneritel on samuti väga oluline roll mängida, nad peavad algusest peale olema kaasatud. kui Äh, keegi hakkab ütlema, et need hooajatöölised äh, teenivad rohkem kui äh, konkreetse riigi kodanikud, selliseid asju ei saa lubada. toimub inimkaubandus, inimkaubitsejad toovad need inimesed Euroopasse ning me peame hoolitsema sellise, selle eest, et sellised asjad ei juhtuks ma olen kokku puutunud ühe stažööriga, kes oli pärit äh, kolmandast riigist, tal ei olnud kodakondsust ja ta ei saanud korralikku palka, sellepärast et tal lihtsalt ei olnud mingit kaebamisõigust. on väga palju selliseid kohutavaid ekspluateerimise juhtumeid ning äh, meie igatahes ei sooviks äh, meie sotsiaalse mudeliga seoses midagi taolist näha Äh, proua Hirsch ütles, et sotsiaalsed partnerid peavad mängima väga olulist rolli. jah, loomulikult meil on vaja õigusakte, meil on vaja ka äh, trahve tööandjatele. me ei äh, saa aga lasta endal siin ka, siin bürokraatiasse takerduda. meil on vaja õigeid tingimusi ja meil on vaja järelevalvet ja kui see kõik on olemas, siis suudame kaitsta ka inimeste õigusi. lõpetuseks äh, siin on käinud äh, vaidlus hooajatööliste ja ülejäänute vahel. inimestel on vaja äh, õigust äh, teatud vabale ajale, kui nad näiteks töötavad, ütleme ainult viljakoristusperioodil või mis ida, mis iganes. Need inimesed peavad suutma saada selle aja jooksul korralikku töötasu see kõik on seotud loogikaga. me peame hoolitsema selle eest, et kõik on kaasatud, sotsiaalpartnerid peavad algusest peale olema kaasatud ning äh, äh, variraportöörid on seda väga selgelt välja öelnud. mul on väga hea meel, et me oleme sellise väga olulise algatusega välja tulnud, aitäh. Euh, monsieur Baldassar, est-ce qu'il y a d'autres collègues härra Valdasaarel on sõna, aga kas keegi veel soovib sõna võtta, siis on teil sõna, härra Valdasaar. aitäh. ma arvan, et see ettepanek on tulnud õigel ajal. hooajatöö arvestada seda survet, mille alla töökohad Euroopas on saad-, sattunud, on äärmiselt oluline. tõepoolest, paljusid hooajatöölisi ekspluateeritakse, nad elavad kohutavates tingimustes. üsna tihti äh, standarditest ei peeta kinni, nii et, et Euroopa Liit tõesti peab selles valdkonnas tegutsema Äh, selli-, meil on vaja õiguslikke vahendeid selle jaoks. Äh, põllumajandus, aiandus, turism, need on need valdkonnad, kus kolmandate riikide hooajatöölisi kasutatakse. ma olen kindel, et härra konf-, konveraatit on teinud, teeb siin väga head tööd, sellepärast et äh, peamistes küsimustes me oleme suuremas osas üksmeelel liikmesriigid peavad suutma kohaldada õigeid kriteeriumeid, hoolitsemaks selle eest, et et töökohad satuvad õigetele inimestele ja et siin ei ole liigset protektsionismi. me peame kaitsma hooajatööliste õigusi, neil peavad olema võrdsed võimalused ja, ja samasugused äh, Äh, nõudmed kui need, need, mis kehtivad äh, kodumaistele töölistele, samuti tuleb loomulikult tootmiskulusid vähendada, aga kui Euroopa tahab olla globaalse majanduse väljakutsete kõrgusel ja teeb seda töötajate õiguste vähendamise läbi, siis see küll õige ei ole. kollektiivsed lepingud, ähm, nendest tuleb kinni pidada Äh, see on midagi, millega liikmesriigid peaksid äh, tegelema. liikmesriigid peaksid paika panema ka selle, kui pikk see hooajatöö on äh, ja seda vastavalt siis riigi oma eripärale ja vajadustele. lõpetuseks hooajatöölistel peab olema ka korralik eluase ja seda õige hinnaga. ma olen esitanud ka muudatusettepanekuid Äh, nende tõlked sain esmaspäeval ning ma arvan, et me suudame koos väga head tööd teha. ja koostame tõesti sellise teksti, mis vastab nii tööliste vajadustele kui liikmesriikide vajadustele, aitäh! suur aitäh, kas kolleegidest soovib keegi veel sõna? Äh, kui ei, siis annan sõna komisjoni esindajale, palun. Merci beaucoup, madame la president. suur tänu, proua esimees. kõigepealt ma tahaksin vabandada, ma olin just libekomisjonis ja jäin seetõttu natuke hiljaks. aitäh, et te andsite mulle võimaluse sõna võtta äh,. tahaksin peatuda mõningatel asjadel, mis siin arutelu käigus on tõstatatud ja ka mõnedel muudatusettepanekutel, mis on esitatud. meie aruteludes oli kohe selge, mis on meie ettepaneku e, eesmärk, me tahtsime e, paindlikku süsteemi, mis võimaldaks siis kolmandate riikide kodanikel hooajatöötajana töötada ja et neid oleks võimalik siis e, tuua riiki kiiresti, kui neid on vaja loomulikult ei tohi seda teha Euroopa Liidu kodanike arvelt. seetõttu liikmesriikidel on ise õigus otsustada, kui palju neid kolmandate riikide kodanikke hooajatööks vaja on. samuti on oluline see, et tuleks vältida kuritarvitusi. see tähendab, et väga oluline on, et oleksid ka sanktsioonid ja et liikmesriigid tõesti viiksid läbi ka kontrolle. samas tuleb silmas pidada ka seda, et me ei tohiks luua liigset bürokraatiat. üks äh, peamisi eesmärke, mis sellel ettepanekul on, on kaitsta just nimelt neid hooajatöötajaid, kes on väga kaitsetus seisus, väga paljud muudatusettepanekud just nimelt selles suunas lähevad, nad tahavad kaits-, seda kaitseaspekti tugevdada nii et, et äh, kindlasti see, selle juurde me oleme valmis tagasi tulema ja üritame leida siis sellist sõnastust, mis tõesti tagaks töötajate kaitse. nüüd, kui meie ettepaneku tegime, siis meie eesmärk oli tagada aus ja õiglane kohtlemine, hoolitseda selle eest, et tööandjad Äh, kes kasutavad kolmandate riikide kodanikke, ei saa mingeid konkurentsieeliseid. nagu ma ütlesin, ma tulin just libekomisjonist ja seal me rääkisime äh, nendest äh, ühtsetest lubadest, mida sisserändajatele antakse ja see on üks teema, mida võiks ka siin arvestada, aga loomulikult olukord ei ole päris sama sellepärast et eh, siin on jutt hooajatöölistest, see tähendab, et need inimesed tulevad siia ajutiselt. ja seetõttu, kui me esitasime oma ettepanekud, me võtsime arvesse just nimelt nende riigis viibimise ajutist iseloomu. võrdse kohtlemise osa peal, osas me pöörasime tähelepanu teat-, tervele reale õigustele nagu sotsiaalsed õigused, sotsiaalkaitse õigused ma ei tea, kas minu kolleegid soovivad sellel teemal sõna äh, võtta, siis samuti pensionile pöörasime tähelepanu juurdepääsule kaupadele ja teenustele. me ei pööranud erilist tähelepanu haridusele, äh, arvestades seda, et need inimesed viibivad riigis ajutiselt. mis puudutab töötingimusi, siis äh, kasutasime samasuguseid sõnastust nagu lähetatud töötajate puhul et need peavad olema samas seisus siis kui need inimesed, Euroopa Liidu töötajad, kes on siis lähetatud teisest liikmesriigist. eluaseme osas äh, tuleb tunnistada, et see tõepoolest on äh, oluline element ja osa töötajate õiguste kaitsest me oleme ette nä-, näinud, et elutingimuste jaoks peavad olema piisavad standardid ja me peame täpsemalt defineerima, mida selle all silmas peetakse. ning äh, tegelikult äh, kõikidel liikmesriikidel juba on teatud standardid selles osas paigas samuti on, meil on mõningad suunised juba Euroopa Liidu õigustikus, mis puudutavad näiteks äh, perede taasühinemist, pikaajalist teises riigis elamist ja nõnda edasi. nii et, et me saame siin äh, nende olemasolevate õigusaktide eeskujule tugineda, kui me hakkame asju selgitama. Äh, sanktsioonid on samuti olulised, nagu te teate, on meil olemas direktiiv Äh, sellel teemal. see direktiiv jõustub kahekümnendal juulil, seega järgmisel nädalal. kahjuks äh, selle direktiiviga äh, ülevõtmine selles vallas ei ole asjad praegu kõige paremad. aga me loodame, et liikmesriigid siiski täidavad oma kohust ning samuti tuleb näha siis just sidet selle ettepaneku vahel ja siis nende sanktsioonide direktiivi vahel selles hooajatööliste hulgas on väga palju inimesi, kes on riigis siis ebaseaduslikult, aitäh um,! Merci! suur tänu, kui rohkem sõnavõtjaid ei ole, siis annaksin uuesti sõna raportöörile. Grazie, president, ringrazio. aitäh! ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes siin kommentaare tegid sellest on minu töös kindlasti kasu. proua Turunen võib olla täiesti rahulik selle neljakümne kolmanda muudatusettepaneku puhul ma sain aru, et seal oli trükiviga. sellepärast, et ma oleks olnud väga üllatunud, kui rohelised oleksid öelnud seda, mis seal muudatusettepanekus tõesti kirjas oli. mõned väga lühikesed tähelepanekud selle põhjal, mida ma siin praegu kuulsin ma arvan, et te kõik soovite äh, tõhusaid äh, õigusakte. Äh, tegemist on tööhõive väga keerulise valdkonnaga, tegemist on sektoriga, kus aja jooksul on toime pandud väga suurt ebaõiglust, üsna tihti need inimesed, kes hooajatöölised on, töötavad tõesti kohutavates tingimustes, äh, ebainimlikes tingimustes, nagu näiteks It-, It Itaalias äh, niisiis, kui meil on õigusaktid, mis äh, käsitlevad võrdseid tingimusi, võrdseid õigusi, siis see on väga oluline hoolitseda ka selle eest, et me saavutame sotsiaalse õigluse see on samuti oluline ettevõtete jaoks, niimoodi on võimalik vältida dumpingut. ning äh, dumping tekib, kui meil on erinevad äh, tingimused, kui äh, inimeste põhiõigustesse suhtutakse erinevalt. me peame silmas pidama seda, kui keeruline kogu see teema on Äh, direktiiv peab aitama tõesti kõige ebasoodsamas olukorras olevaid inimesi, aga samas panema paika reegleid ka turu ja ettevõtete jaoks, sest niimoodi saab võidelda sotsiaalse dumpinguga. ma arvan, et paindlikkus on samuti väga oluline, sest et kui vaadata kollektiivlepinguid ja sotsiaalset kaitset, siis äh, siin on riigiti erinevused äh, suured. me peame hoolitsema selle eest, et asjad oleksid nii ühetaolised kui võimalik. ma olen väga selgelt välja öelnud, mida need äh, inimesed peavad tegema. ma võib-olla tooksin ühe näite, et oma seisukohta selgitada kui öeldakse, et vaja on erandeid, et liikmesriigid peaksid kehtestama erandid Äh, koostöös siis sotsiaalpartneritega, siis mina äh, saan aru, et ainuke mõistlik lahendus on seadus ja seadusi koostavad parlamendid. parlamendid saavad seadusi koostada ilma sotsiaalpartneriteta või nad äh, seda teha tihedas koostöös sotsiaalpartneritega, minu arvates on see just õige lähenemine kui me räägime nüüd äh, eluasemest, siis paljud nendest inimestest on tulnud väga kaugelt ning äh, neil ei ole võrdseid äh, võimalusi teistega, kui, kui nad otsivad eluaset, siis neil on väga raske seda parimat eluaset leida. samas inimene, kes on kuskil elanud kauem, on siin palju soodsamas olukorras meil on vaja selliseid lahendusi, mis aitab, äh, aitavad neid äh, inimesi äh, selle, ka selles valdkonnas. ettevõtted on tihtipeale ekspluateerinud seda asjaolu, et need inimesed elavad koos ja me peame tõesti aitama neil leida inimväärse eluaseme me peame hoolitsema selle eest, et nendel inimestel on tõesti võrdsed sotsiaalsed võimalused, aitäh! Merci beaucoup, je, je... suur aitäh! annan teada kolleegidele sellest, et teatud hulk muudatusettepanekuid ei äh, sobi siia sellesse arvamusse, sellepärast et see ei vasta meie pädevusvaldkonnale, aga muudatusettepanekute nimekirjast, mis on vastu võetud, antakse teada e-kirja teel. tuginedes sellele arutelul, tuleb raportor välja kompromissmuudatusettepanekutega, mida me arutame üheksateistkümnendal septembril ja hääletame neid kuuendal oktoobril Äh, libekomisjon ütleb oma seisukohad välja novembrikuus. oleme jõudnud kuueteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, äh, mis on äh, seotud ka eelneva päevakorrapunktiga, tegemist on proua Jaakonsaari arvamusega kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimustega ettevõttesisese üleviimise korral. Muchas gracias, señora presidenta lamentablemente härra Ferga. suur aitäh, proua esimees, paraku meie raportöör Liisa Jaakonsaari ei saa siin mõjuvatel põhjustel täna kohal olla, aga ta andis mulle edasi oma märkused ja ma loodan, et suudan need teile ka väga täpselt edasi anda. Teile on teada, milline on arvamuse projekt kokku on sada kuuskümmend seitse muudatusettepanekut lisaks raportööri enda muudatusettepanekutele. esimene proua Jaakonsaari märkus oleks selline, et äh, tegelikult on enamik asju juba paigas ja tundub, et meil on piisavalt infot selleks, et äh, jõutakse peamistes küsimustes ka kokkuleppele me kõik äh, võtame lähtepunktiks selle, et tegemist on väga olulise direktiiviga, aga väga asjasse puutuva direktiiviga hetkel, kui meie majandus on väga üleilmastunud ning on väga palju hargmaiseid ettevõtteid, nende äh, töökorraldus peab olema paindlikum ka, peab olema paindlikum see, kuidas nad inimesi saavad tööle võtta. liikuvus ju järjest kasvab ja et tuleb Euroopa Liitu tööle ka palju inimesi väljaspool Euroopa Liitu ja seega tuleb siin tegeleda väga täpselt äh, kahe küsimusega. Äh, töötajate õigused, nii nende töötajate õigused, kes tulevad äh, mujalt, kui ka kohapealsete töötajate tingimused, mis ei tohi ju kannatada, sellepärast et väljastpoolt tuleb uusi inimesi ja kuna tegemist on piirideta siseturuga, siis on ettevõtted omavahel ka, äh, ettevõtted konkureerivad omavahel ja seega peaks olema minimaalsed kriteeriumid, äh, mis tagaks selle, et konkurents, äh, konkureerimine toimuks ettevõtete ja mitte liikmesriikide vahel. seega peavad meil olema vähemasti Euroopa-ülesed miinimumstandardid ja sellega see direktiiv just tegelebki tegemist on seega äh, direktiiviga, mille osas tahame me samuti nii-öelda paremat valitsemist kohaldada. me tahame, et direktiiv oleks võimalikult läbipaistev ja ähm, üheti mõistetav. tegemist on praegu väga raske ajajärguga, väga öö, äh, suured probleemid on nii liikmesriikidel kui ka ametiühingutel, kui nad siin Äh, üritavad järgida lähetatud töötajate direktiivi. me teame, kui ebaselge on see direktiiv, äh, kui palju on ka vastuolulist kohtupraktikat. oleme jõudnud täieliku kontseptuaalse kaoseni ning ka suure vastuseisuni töötajate poolt. nii et me peame tagama selle, et see direktiiv, mis nüüd reguleerib äh, töötajate liikuvus, kes tulevad väljaspoolt Euroopa Liitu, ei ajaks seda olukorda veel keerulisemaks, sellepärast et muidu ähm, oleks olukord ju veel segasem olemasoleva lähetatud töötajate äh, direktiivi äh, puhul. tegemist on ju miljardite töötajatega, kes hargmaiste ettevõtete raames võivad liikuda ühest riigist teise ja seega ma tahaksin siin äh, kuulata ära ka komisjoni esindaja. selleks, et me ei jääks väga konservatiivsele seisukohale ja vaataks, kuidas olukorda saaks parandada. lähetatud töötajate direktiivi osas on komisjon öelnud, et on väga va-, on vaja suuri pingutusi selleks, et liikmesriigid olukorda koordineeriksid ja ühtlustaksid aga ka komisjon on ju öelnud, et lähetatud töötajate direktiivi tuleb parandada tänu standarditele, mille osas nõu-, lepiksid kokku kõik kakskümmend seitse liikmesriiki, et räägitakse näiteks kogu dokumendi tõlkimisest ja nii edasi, see on ju kõik tohutu koormus, kujutame aga ka me et-, kujutagem aga ette seda, kui sama juhtuks kõikide maailma riikidega ja siis peavad liikmesriigid ja kõik riigid omavahel lahendama ära need probleemid, mida seadusandjad ei suutnud lahendada. nii et võtkem siis omaks horisontaalne lähenemine, keskendugem hetketingimustele ja ärgem jät-, laskem ennast kanda lihtsalt mineviku inertsist ja ärgem tehkem ka samu vigu, mis minevikus, mida me oleme juba teinud ettevõt-, et-, töötajate lähetamise osas nii et sellised on kõige olulisemad punktid siin direktiivis proua Jaakonsaari osa, arvates. ta juba valmistab ette ka kompromissettepanekuid, sest et selleks on piisav alus olemas esimene küsimus, mis tuleb äh, täiesti läbipaistvalt ja ilma igasuguse kahtluse varjutagi ära lahendada, on direktiivi kohaldamisala. vaadates sada kuutekümmet muudatusettepanekut, siis tundub, et siin komisjonis võiks olla üsna lai enamus selleks, et jätta välja hooajatöö agentuurid ja ei aja siin segamini ettevõttesisest lähetamist äh, hooajatööagentuuridega, nii et me räägime ikkagi nendest ettevõttest, kellel on asukoht Euroopa Liidu riigis ja ka mujal. ja tundub, et ollakse üldiselt nõus ka sellega, et siit kohaldamisalast jääks välja ehitussektor kus samuti võib, võidakse kasutada äh, seda tüüpi töötajate liikuvust. on väga palju muudatusettepanekuid, mis räägivad sellest, et liikmesriigid võiksid äh, liikmesriigi sees äh, kohaldamisala isegi rohkem piirata, kui nende arvates on see õigustatud. probleemiks, järgmiseks probleemiks, teiseks probleemiks on definitsioonid tegemist on direktiiviga, mis äh, avab ukse mitte kvalifitseerimata tööjõule, vaid ikkagi kvalifitseeritud hargmaiste ettevõtete äh, töötajatele. nii et seega tuleb äh, defineerida täpselt see, kes on spetsialist ja kes on näiteks praktikant. ja tuleb ka defineerida täpselt, kes on üldse ettevõtte töötajad paljude fraktsioonide poolt on esitatud muudatusettepanekuid, kes nõuavad seda, et defineeritaks äh, täpselt seda, et inimene, kes lähetatakse teise riiki ettevõtte raames, oleks juba töötanud teatud aja selles ettevõttes, et vältida igasugust äh, petmist. ja et võetakse inimesi lihtsalt tööle ettevõttesse selleks, et siis nad kohe kuskile välismaale saata nii et äh, inimestel peab olema töö, ettevõttes töötamise osas juba teatud staaž, näiteks äh, kuus kuud, enne kui nad saadetakse liikmesriiki ähm, või ka rohkem, olenevad muudatusettepanekutest ja siis tuleb kokkuleppele siin jõuda proua Jaak Onsaariga. Äh, kohaldamisala osas ma ütlesin, et siin on proua Essaia, härra Hendeli ja ka teiste muudatusettepanekuid, üheksakümmend kuus räägib siin mõistetest, ka üheksakümmend kaks proua Saia oma räägib täpselt samast küsimusest ja ka teised. olengi jõudnud peaaegu äh, lõpule oma sõnavõtuga, aga raport võtab välja selle, et kuna tegemist on kvalifitseeritud äh, või kõrge kvalifikatsiooniga tööjõuga, siis peavad olema meil selged Euroopa Liidu äh, reeglid, need töötajad peavad olema selgelt defineeritud ja heaks eeskujuks oleks siin sinise kaardi direktiiv, kus räägitakse kõrge kvalifikatsiooniga töötajatest. nii et raportöör siis otsib äh, kompromisse vastavalt sellele, mis juba on olemas sinise kaardi direktiivis. lõpetuseks, äh, proua esimees, ka väga oluline teema, nimelt millised õigused on nendel töötajatel, kui nad Euroopa Liitu sisenevad. meie usume ja siin on ka muudatusettepanekud äh, proua Ronsullilt, härra Ron-, härra Hendelilt ja härra Valdassaarelt ja nii edasi, sada kuuskümmend kaheksa, sada kuuskümmend seitse ja nii edasi äh, nii et me usume, et on võimalik äh, siin jõuda jällegi kokkuleppele enamusega, samades küsimustes, mis tõstatusid ka hooajatöö osas. nimelt tuleb väga täpselt selgelt kirja panna see, et inimesed, kes tulevad Euroopasse tööle, neil peavad olema samasugused õigused nagu Euroopa Liidu töötajatel, mitte kehvemad. tegemist on võrdsete õigustega nii eh, töötingimuste osas kui ka eh, sotsiaalkaitse osas. ei saa lubada seda, et koheldaks eh, kehvemalt neid inimesi, kes tulevad Euroopa Liitu võrreldes siis kohalike töötajatega. see ei lähe kokku meie põhiõiguste hartaga ja me ei saa ju siin kuidagi ühelt poolt nõuda äh, seda, et inimesi diskrimineeritakse, aga ise hakkame siin diskrimineerima kolmandate riikide kodanikke ja oleks väga suur viga see, kui lastakse väljaspoolt tulnud inimestel töötada halvemates tingimustes kui äh, inimestel kui kohalikel äh, töötajatel, sest et see tekitab konflikte töötajate vahel ja see viib lõppkokkuvõttes rassismini. nii et ei ole võimalik lubada seda, et väljaspoolt tulnud inimesed töötavad halvemates tingimustes, sest et kohalikud inimesed hakkavad selle vastu protestima, tegemist on ebaõiglase olukorraga ja ka täiesti ebamõistliku olukorraga nii et hetkel parlament ja nõukogu ja komisjon peavad ju ikkagi arvestame sellega, et me oleme igasuguse diskrimineerimise vastasuse osas väga eesrindlikud maailmas. ja ka selles küsimuses peab täiesti igasugu kahtluseta olema selge, et kõiki koheldakse võrdselt. ja lõpetuseks tahaksin veel öelda, et tegemist on väga äh, suure tähtsusega direktiiviga, meie ettevõtetel on seda väga vaja, aga ärgem unustagem, et see on väga tähtis ka töötajate kohtlemise vaatenurgast. me ei tohiks teha sama, mis lähetatud töötajate direktiivi osas, mis on, kujunes lõputuks kadalipuks, kus äh, täiesti alati jalge alla igasugused Euroopa Liidu väärtused, kuigi me teame, et meil on ju siseturg, mis tugineb väärtustel, põhimõtetel, aga samal ajal me näeme, et igasugused sotsiaalsed võidud tehti täiesti maatasa. nii et kes tuleb Euroopa Liitu, peab integreeruma siin kehtivatesse mudelitesse, võtma omaks Euroopa Liidu väärtused ja ei tohi tekitada siin mingit tohutut auku Euroopa sotsiaalsesse mudelisse. tuleb jääda meie väärtuste ja põhimõtete juurde, mis on ka liikmesriikide väärtuste põhimõtted. suur tänu selle väga laiaulatusliku sissejuhatuse eest aga ma arvan, et arutelu siiski on veel ka vajalik, kõigepealt siis proua Essaia ja siis proua Hirš uh,. aitäh, meil on libe komisjoniga ühine pädevus ka selle direktiivi osas, täpselt samamoodi nagu eelmise puhul. aga kõigepealt äh, ma pean ütlema, et äh, rakendusala on äh, ettevõtjasiseselt üle viidud töötajad, need on äh, äärmiselt kvalifitseeritud töötajad ja võib-olla selle puhul ei ole samasuguseid kuritarvitamise ja ekspluateerimise ohtusid, nagu on äh, hooajatöötajate puhul, kes Euroopasse tulevad. aga sellele vaatamata peavad mõisted olema selgelt lahti kirjutatud, nagu härra Serka ütles, ja üks äh, keerulisi küsimusi on, kuidas on käesolev direktiiv seotud lähetatud töötajate direktiiviga, nagu samuti härra Sergas sissejuhatuses ütles kui me jätame välja kõik viited lähetatud töötajate direktiivile, nagu proua Jaakonsaari on teinud, siis äh, ma ei ole kindel, et see on just kõige õigem lähenemine ja et see muudaks asjad lihtsamaks. me peaksime äh, sellise lahenduse üle hoolikalt mõtlema. Need töötajad äh, on faktiliselt lähetatud, neil on tööleping kolmandates riikides ja nad lähetatakse nendest ettevõtetest sealt. aga võib-olla koostöös libekomisjoniga suudame leida lahenduse sellele, kuidas seda seost väljendada, kas see eh, seos tuleks sisse jätta või sõnastada kuidagi teistmoodi. mis puudutab mõisteid artiklis kolm, siis need peaksid olema tasakaalustatud katselepingut lepingutest äh, tulenevate kohustustega ja võimaldama vastavate töötajate kategooriate paremat tuvastamist. tahaksin selgitada ühte oma muudatusettepanekut sada kolmteist, seal ma pakun välja komisjoni teksti äh, täieliku kustutamise ja komisjon püüab määratleda Äh, üldiselt kohaldatavat kollektiivlepingut. ma pakun välja, et selle teksti võiks kustutada, sellepärast et äh, komisjoni tekstis on see määratletud moel, mis on äh, vastuolus siseriikliku õiguse või praktikaga. näiteks Põhjamaades teevad sotsiaalpartnerid, need töötajate ja tööandjate organisatsioonid, kui me püüame siin nüüd formuleerida mingit uut mõistet, siis seda oleks väga raske hakata rakendama siseriiklikult nendes riikides, kus meil on kollektiivlepingud olemas ja käesolev mõiste eristuks praegu kasutatavast. siis veel äh, sotsiaalkindlustuse teema, mida härra Serkas mainis. siin on probleemid äh, enam-vähem samasugused nagu ühtse loa direktiivi puhul artiklis neliteist võrdse kohtlemise säte peab olema sõnastatud nii, et äh, residentsusepõhised äh, sotsiaalkindlustuse äh, süsteemid saaksid lähtuda vastavate siseriiklike süsteemide reeglitest. Euroopa Liidul ei ole pädevust sotsiaalkindlustuse valdkonnas ja direktiivides, mis meie komisjonis on hiljuti olnud, me avame liikmesriikide sotsiaalkindlustuse alast seadusandlust moel, mis ei ole just kõige kohasem, nii et ma arvan, et me peaksime vältima neid probleeme, mis meil juba on tekkinud, näiteks äh, nimetatud ühtse loa direktiiviga. samuti tuleks vältida selliseid olukordi, kus äh, töötaja suhtes kohaldub kaks õigussüsteemi ja kus ta maksab äh, makseid mõlemas riigis, liikmesriigis ja kolmandas riigis Need ehk olidki peamised probleemid, mille mina tahtsin välja tuua. ma olen kindel, et äh, omavahelises koostöös selles komisjonis raportööri ja variraportööridega ja äh, koostöös libe komisjoniga suudame selle teksti muuta täpsemaks ja arusaadavamaks, aitäh! Merci, madame Ir- suur aitäh, proua Hirš ja siis proua Schröter, palun. Ähm, suur aitäh. liberaalide nimel ma pean ütlema, et direktiiv ja muudatusettepanekud üldiselt meie jaoks lähevad õiges suunas tõstatatud on küsimused eh, ehitustööstuse võiksid eh, välja jätta. ma saan aru, et eh, paljude riikide jaoks on see tundlik valdkond ja võib-olla peaks sellega tegelema mõistete osas, et need oleksid selgemad, kes on hõlmatud, kes mitte samas mõisted äh, peaksid jätma ettevõtjatele piisavat paindlikkust. me ei pea vaatame üksnes kõrgelt kvalifitseeritud ülikooliharidusega spetsialiste, vaid äh, üldisemalt isikuid, kellel on olemas vastav kvalifikatsioon. teine on ettevõtja definitsioon. erinevates valdkondades mõistetakse seda erinevalt. ja seos erinevate ettevõtja üksuste vahel võib olla erinev, nii et ka selles suhtes peame olema hoolikad siis äh, see küsimus, mis puudutab äh, äh, perioodi või töötaja staaž, enne kui ta peab, saab üle viia, kaksteist kuud on see praegu, enne kui isikut võib saata kuhugi mujale Euroopa Liitu. me arvame, et see on liiga pikk ja tunduvalt realistlikum oleks kuus kuud ning äh, viimaks, äh, mis on nii-öelda bürokraatlikus mõttes oluline, kõrgelt kvalifitseeritud töötajad peaksid saama töötada kus tahes Euroopa Liidus. paljudel ettevõtetel on äh, harud Prantsusmaal, Hispaanias, Saksamaal ja töötajatel peab olema võimalus minna ükskõik äh, missugusesse riiki, ilma et ta peaks iga kord läbi tegema põhjaliku konkreetse menetluse. Need menetlused peaksid olema nii lihtsad kui võimalik ja bürokraatiat tuleks vähendada. aga üldjoontes ma arvan, et me liigume õiges suunas ja lähtume ja kui me lähtume reaalsusest ka nende suuremate ettevõtete puhul, siis äh, oleks õige käitumine. proua Schröder, siis proua Jaslovjetska. aitäh. Need, kes on äh, teinud äh, minuga direktiivi kallal tihedat koostööd, teavad ilmselt vastuoludest, mis meil erinevates küsimustes on. rohelistes me oleme tegelenud selle teemaga üsna põhjalikult. ja me ei ole mitmete asjadega nõus, näiteks õigusliku alusega seonduv, see põhineb praegu tööhõivel, aga me leiame, et tegemist on rändeküsimusega. vastavalt aluslepingule lähetamine langeb teenuste osutamise vabaduse alla, meie aga leiame, et see siin on isikute vaba liikumine ja peaks jääma rändepaketti. see oleks loogiline, sest kui vaadata töötajate lähetamise direktiivi, millega mina olen aastaid tegelenud, direktiiv hõlmab lähetamist kolmandatest riikidest, selle kohta ei ole tarvis äh, uut seadusandlust nii et kolmandast riigist lähetamise puhul kohaldub juba töötajate lähetamise direktiiv. siin on püütud sisse tuua eristus, aga see ei ole piisavalt selge. nõukogu ma ei nõustu nagu tõlgendusega minu tõlgendus äh, lähtub pigem isikute vabast liikumisest kui teenuste liikumisest. kui me tahame, et see langeks õige samba alla, siis peaks see olema isikute vaba liikumise samba all, mitte niivõrd teenuste all. teenustega tegeldakse töötajate lähetamise direktiivis. nii et on tarvis selgemat eristust. kui vaatame ettevõtjasiseselt üle viidud töötajaid, siis eh, nemad eh, tulevad teise riigi töötajatena, selle ettevõtte töötajatena, isegi kui nad on juhtivtöötajad, nad tulevad üksikisikutena, kes äh, on tööl mingi ettevõtja juures, aga liiguvad ühest riigist teise, aga nad on ikka sellesama ettevõtja all. ja kui me lähtume ka Stockholmi programmist, siis äh, langevad nad ikkagi isikute vaba liikumise alla, nad ei pea taotlema elamisluba. eesmärk on, et ühest riigist teise liikumisel ei peaks kogu menetlust uuesti läbi tegema, sest te olete juba tööl selles ettevõttes. see langeb isikute vaba liikumise alla ja isikute vaba liikumine, see on ka aluseks, et, et et töölepingu alusel saadab ettevõtja ta teise riiki. komisjon ei ole lahendanud seda teemat, et neil on tööleping ja samas langevad nad isikute vaba liikumise alla nii et äh, me oleme analüüsinud õiguslikku alust me ei ole nõus sellega, et tegemist on äh, tööandjatega seotud õigusega, tegemist on isikute vaba liikumisega kui tegemist on lähetamisega, siis see ei lange selle direktiivi alla. ja samas leidsime, et ei ole tarvis äh, ehitusteenustele erandit, see langeks äh, töötajate lähetamise direktiivi alla. see on seal juba olemas ka isikute puhul, kes siia tulevad, on tarvis definitsiooni et mina olen selle poolt, et meil oleks kõrgelt kvalifitseeritud töötajate definitsioon. nii et mõistetes peab olema selge, kellest me konkreetselt räägime ja kes langevad rakendusalasse. ja kui õiguslik alus on selgeks tehtud, ja kui me räägime isikute vabast liikumisest, siis ei ole mõtet rääkida ka kollektiivlepingutest, sest see ei puutu sellesse. mingeid lisasätteid selle kohta ei ole tarvis ja see muudaks ka asjad lihtsamaks kui miski asi on juba õiguslikult lahendatud, siis ei pea seda hakkama uuesti defineerima. ja nagu ma ütlesin, et ei peaks menetlust alustama uuesti, kui isik liigub ühest Euroopa Liidu riigist teise sama ettevõtte sees meil on tarvis tugevaid õigusakte ja me peame kaitsma liikmesriikide õigust eh, seoses rändega. kontroll peaks olema koheselt tugev ja seeläbi vältida menetluste kordamist iga riigi puhul. nii et äh, peame vältima lähetatud töötajate ettevõtjasiselt äh, üle viidud töötajate segi ajamist, veel kord rõhutuseks. Madame Jaslovjetska, Monsieur Andel. proua Jaslovjetska, siis äh, härra Hendel, palun. E, suur tänu viidates kolleegi öeldule, siis ma endiselt ei saa aru, kuidas me saame praktikas eraldada ettevõtja sisast, ettevõtjasisest äh, lähetamist ja lihtsalt lähetamist, aga ei hakka teie aega siin raiskama ja äh, tuleme siis välja lihtsalt endapoolse ettepanekuga. kindlasti on selle direktiivi eesmärgiks see, et Euroopa Liit oleks maailmaturul ning rahvusvahelistel turgudel konkurentsivõimeline, samas tagades vastutustundliku, kuid siiski paindliku tööturu. Euroopa Liit peab tagama endale ligipääsu hästi kvalifitseeritud tööjõule ja see lähetamine on just nimelt äh, üks võimalikke vahendeid, mis tagavad palgatöötajate liikumise ühe ettevõtja raames ja võimaldab kasutada nende töötajate äh, oskusi mitmetes erinevates riikides. lähetatud töötajatel on ju lisapanust pakkuda, sest et nad, äh, neil on teistsugune lähenemine, teistsugused teadmised ja see on meie väga äh, tugeva konkurentsi ajastul väga suure tähtsusega Need õigused, mida me siin loome, peavad tõesti äh, kaitsma töötajaid kuritarvitamise vastu, kuid samas peavad tagama ka ettevõtjatele piisava äh, paindlikkuse. Äh, mina olen tulnud välja ka muudatusettepanekutega, nagu ma ütlesin, siis sätted peavad tagama vajaliku paindlikkuse ettevõtjatele ja see tähendaks, et tuleks muuta definitsiooni nimelt me tahaksime, et tegemist ei oleks mitte ainult töölepinguga, vaid ka teistsuguste tagatistega, mida kasutatakse kolmandates riikides. tahame, et siia alla käiksid selliste inimeste lähetamised, kes on ettevõt-, Äh, vaatenurgast äh, kõige äh, suurema väärtusega. proua Hirš juba rääkis sellest, kui oluline on see, et töötajad hargmaises ettevõttes, et teda ei võetaks tööle et ei nõutaks seda, et siin oleks see nõutav staaž kaksteist kuud, me tahame seda vähendada kuuele kuule spetsialistide ja juhtivtöötajate osas ning kolmele kuule praktikantide osas meie arvates siin ette nähtud ajaperioodid on liiga pikad, näiteks lisa kuuskümmend päeva, kui tegemist on keerulise juhtumiga ma arvan, et piisab väiksemast ajast selleks, et kõik dokumendid kokku koguda ja otsused teha. ja lõpetuseks sotsiaalkindlustuse küsimus, äh, proua Essaia sellest ka rääkis, meie arvates sätted, mis on artiklis neliteist lõikes üks, Taane kaks punkt C tähendaks seda, et liikmesriigid no või vabandust, et neile kehtiks selle riigi režiim, kust nad pärit on, sest muidu võib juhtuda, et nad käivad kahe režiimi alla korraga ja peavad maksma no, sotsiaalkindlustusmakseid kahes riigis, aitäh. Über was wahrscheinlich Einigkeit in diesem Ausschuss besteht, ist die Frage, dass äh, ma olen kindel, et me kõik oleme siin komisjonis ühel meelel, et äh, ülemaailmsed ettevõtted võiksid saata, lihtsalt saata oma töötajaid teistesse riikidesse, sealhulgas Euroopa Liitu. ma olen muidugi näinud ka kuritarvitusi, näiteks me peaksime vältima palgatumpingut. ja vältima seda, kus India lastega asendatakse paljud teised töötajad ja seepärast me ei taha ka, et praktikandid oleksid laial määral siin hõlmatud. ning nagu ütles ka proua Schröter, me peaksime arvestama sellega, et kui, et oleks selge, millal töötaja langeb töötajate lähetamise direktiivi alla ja millal selle direktiivi alla. kui me võtame vastu uusi õigusakte ja muudame vastava valdkonna õigustikku, siis see peab olema ka selge rändeküsimus, professor Veter puudutas seda juba, ma ei taha põhjalikult sellesse laskuda, aga ütlen veel kord, et siia tulevad inimesed, nende töötaja staatus peab olema selge. üks näide, kui keegi tuleb Poolasse kuueks kuuks rahvusvahelisest firmast ja siis soovib minna mujale, siis direktiivis ei räägita töötingimus, töölevõtu tingimustest ja et äh, isik, kes on olnud Poolas, et kui ta soovib minna kas Stuttgarti, Londonisse või mujale, ja milline sotsiaalkaitse tal peaks olema tagatud nendes erinevates riikides, see ei tule siit selgelt välja ja ma saan ka aru, et sotsiaalpartnerid ehitustööstuses äh, on leidnud, et nad ei soovi olla hõlmatud selle direktiiviga Euroopa tasandil, aga me peaksime edasistes aruteludes olema ettevaatlikud. see võib tekitada poliitilisi probleeme, kui meil tulevikus on direktiive, mille puhul äh, terved sektorid jäetakse välja see hakkaks tekitama Euroopa seadusandluses probleeme. ja seepärast ma leiangi, et eh, see peaks eh, jääma liikmesriikide otsustada koostöös sotsiaalpartneritega, aga lihtsalt eh, automaatselt terveid sektoreid me välja jätma ei peaks. Äh, kas kolleegidest keegi sooviks veel sõna? võib-olla komisjon tahab sõna võtta selleks, et selgitada paari aspekti, mitte selleks, et korrata üle seda, mida juba ütlesite, aga selgitada lähedatud töötajate ja käesoleva direktiivi vahelisi seoseid. Yes, thank you, madam chair. suur tänu. eriti, mis puudutab seda küsimust, mida te just mainisite, ma võin öelda, et kui me ettepanekut koostasime, siis komisjon äh, hoolikalt analüüsis seost töötajate lähetamise direktiivi ja ettevõtjasiselt üle viidud töötajate vahel. kolmandatest riikidest tulevad ettevõtjasiselt üle viidud töötajad ei peaks saama rohkem õigusi, kui Euroopa Liidu töötajatel on praeguse õigustiku kohaselt, aga samas ei peaks neil olema ka vähem soodsad tingimused. Rasajal oli õigus, kui ta ütles, et eh, de facto on tegemist eh, lähetatud töötajatega, kes ka selle direktiivi alla langevad, Serkas ütles, et potentsiaalselt võib neid olla miljard, aga kui me vaatame täpsemalt, siis eh, on neid umbes kuusteist tuhat aastas. see on kategooria, kellest me räägime, isikud, keda see potentsiaalselt puudutab. töötajate lähetamise direktiiv seal on selge, et kolmandate äh, riikide kodanikud, kes ebaseaduslikult äh, on, seaduslikult Euroopa Liidus neid saab lähetada artikkel üks B-tegur. kolmandatest riikidest pärit äh, ettevõtjatelt üle viidud töötajad, kes tulevad väljastpoolt Euroopa Liitu, nendel peaks olema vähemalt samasugune kaitstuse tase, mis äh, direktiiv sätestab, see tähendab, et artikkel kolm ühes sätestatu peab olema tagatud, aga direktiiv ei takista liikmesriikidel, kui nad tahavad kaugemale minna, tagada kõrgema kaitstuse taseme nendele äh, kolmandatest riikidest pärit äh, kodanikele, kes tulevad niimoodi ettevõtjasiselt kolmandatest riikidest lähetatud töötajatega see nii ei ole. praegu Euroopa Liidu mudelis võib-olla töötajate lähetamise direktiiv ei ole perfektne, aga me peame sellega hetkel leppima. ja viidete kustutamine töötajate lähetamise direktiivile õiguskindlust ei paranda, vastupidi, äh, siis on kaks äh, õigusakti, mis äh, hõlmavad täpselt samasugust olukorda ja on küsitav, kas parema õigusloome põhimõttest lähtudes äh, oleks selline olukord soovitatav. Äh, proua Schröteri välja pakutu võib olla atraktiivne lahendus, aga ilmselt see siiski päriselt ei lahenda neid probleeme, mis on seotud lähetamisega. Äh, töötajad, kes lähetatakse teenuste sätte kohaselt see on äh, enam-vähem samasugune arutelu nagu muna ja kana puhul. ja ühest vastust on raske leida. muidugi võib olla mitmeid punkte, kus sõnastust saab paremaks muuta siin äh, õigusaktis ja komisjon on valmis siinkohal aitama, aga töötle-, töötajate lähetamise direktiivi ja ettevõtja sisalt üle viidud töötajate ehm, direktiivi vahelise seose osas on ka meie seisukoht väga selge. suur aitäh, kui teie arvates lähetatud töötajate direktiiv ei ole täiuslik, siis piisab lihtsalt selle läbivaatamisest. kui komisjoni arvates ei ole direktiiv kõige parem ja et lihtsalt me peame sellega hakkama saama, siis kutsuksin teid üles see uuesti läbi vaadata, nagu Euroopa Parlament seda ka tegi juba eelmisel ametiajal. Ja, äh, der Vertreter der Kommission hat eben erwähnt, dass es äh, vermieden werden. Komisjoni esindaja äsja ütles, et äh, me peaksime vältima seda, et Euroopa Liitu tulevad töötajad saaksid rohkem õigusi kui meie enda omad. mul ei ole päris selge, mida komisjoni esindaja mõtles, kas te olete valesti aru saanud, millest me rääkisime, küsimus ei ole ju rohkemates õigustes, vaid küsimus on selles, et inimesi ei kuritarvitataks ja nendele ei antaks vähem õigusi kui Euroopa Liidu töötajatele ja võib-olla annaksite sõnumi edasi komisjoni kolleegidele. Ähm, raportöör meil leidis aset siin väga pika arutelu ja äkki saaksite teie väljenduda siis veidi vähem pikaldaselt? aitäh, mina ei hakka vaidlema komisjoni esindajaga, tahaksin lihtsalt äh, öelda talle, et ma ei ole väga kindel, et see väga selge oleks tegelikult on see seos kahe direktiivi vahel hoopiski väga segane, nagu tuli välja ka tänastest aruteludest. nii et äh, kujutagem ette, kui meie oleme sellises segaduses, äh, kes me natuke seda asja tunneme, siis millises segaduses on äh, teised. lahe, lähetatud töötajate direktiiv on mingi tõeline labürint ja tegelikult võib olukord muutuda veelgi hullemaks, kui see seda praegu on. ja lugupeetud komisjoni esindaja minu arvates on uskumatu, et pärast seda, kui meile selgitati, kui oluline on see direktiiv ka Stockholmi programmi raames, siis äh, nüüd räägitakse sellest, et ah, et see ei olegi nii väga oluline, see puudutab vaid kaheksateistkümmet tuhat, et äh, tuhandet inimest minu arvates ei räägi me mitte kaheksateistkümnest tuhandest inimesest, vaid põhimõttelisest küsimusest, Euroopa Liidu ühisest poliitikast ja äh, tegelikult keegi meist ei saa praegu väita, kui paljude inimeste puhul see siin kehtima hakkab. peab olema selge, kes saab Euroopa Liitu tulla, millistel tingimustel ja äh, lõpetagem ikkagi nüüd see, et jälle topitakse siia direktiivi sisse probleemid, mis olid juba ka lähetatud töötajate direktiivis nii et äh, ma ei taha, et siin tekiks samasugused raskused nagu lähetatud töötajate direktiivi osas. Äh, see kõik ei ole seotud üldse õigusliku aluse küsimusega, kui proua Schröteril on õigus, siis äh, proua Jaakonsaaril ei tohiks siin mingeid raskusi tekkida. meie vaatasime õiguslikku alust teisest vaatenurgast, nimelt sellisest, et ei ole normaalne, et töötajate õigused oleks midagi sellist, et kuidagi nende küsimustega tegelev volinik on alam teiste volinike suhtes ja et ka meie komisjon on kuidagi alam teiste komisjonide suhtes. integratsioon, tööhõive valdkonnas töötajate õigused on põhimõttelised küsimused, sest et need on ju integratsiooni aluseks äh, ning ka sotsiaalse tõrjutuse vastases võitluses on see väga põhimõtteliseks. võib-olla kui õiguslikku alust laiendada või muuta õiguslikku alust, siis see toob kaasa mingisuguseid teisi negatiivseid tagajärgi, aga see ei ole see põhimõtteline küsimus. komisjoniga on meil probleem sest et komisjon kujutab ette, et tegemist on üleüldse Euroopa Liidu näol kõige suurepärasema maailmaga, ja nüüd meie üritame siin teha midagi head, aga samas nemad tahavad toppida siia sisse veel selle lähetatud töötajate direktiivi ja tekitada tohutu segaduse. ja et siis on äh, selline tohutu tore suur segadus ja lõpuks Euroopa Kohus on see, kes peab kõik välja selgitama. nii et raportöörile ja kindlasti ka sotsiaaldemokraatidele laiemalt äh, pakub väga suurt huvi see, et meil oleks komisjoni dokument selle kohta, kus oleks selgelt kirjas, millised on selle direktiivi seosed lähetatud töötajate direktiiviga. ja veel lisa kaks, lisaks kaks märkust, mida ütlesid kolleegid äh, proua Saia, Hirš, äh, Hendel ja Slovjetska ja teised, väljendab väga hästi äh, praegust tegelikkust, nimelt kõik pooled tahavad leida tasakaalu ettevõt-, ettevõtjate ja töötajate vajaduste vahel ning sinna juurde veel ka Euroopa Liidu peamised põhimõtted. selle tasakaaluni me ka jõuame. mina täna hommikul ei ole siin täheldanud väga suuri vastuolusid, näiteks proua Saia rääkis ja tal on ka täiesti õigus, et need töötajad, kellest meie täna räägime, ilmselt ei kujuta endast mingisugust ohtu ja et neid ei hakata ka kuidagi ähm, tööalaselt ära kasutama, tegemist on hästi ettevalmistatud inimestega ja tal on täiesti õigus. aga meie tunneme muret teise öö, ähm, aspekti üle. kui me võtame hooajatöötajad, siis näiteks nemad on hoopis haavatavamas seisukorras, aga samas äh, ei ole ilmselt erilist ohtu, et nad satuks kuidagi sotsiaalse dumpingu alla siin selles raamistikus on meil vaja sidusust üle terve Euroopa Liidu, see võib äh, tuua kaasa, äh, vastasel juhul võib tekkida väga suured moonutused turul ja proua Hirschile tahaksin öelda, et liikmesriikidel peavad olema, peab olema kasutada ka teatud tegutsemisruumi, aga ei tohi võimaldada ebaõiglase konkurentsi tekkimist ega ka liikmesriikide vaheliste erinevuste süvenemist ja ka diskrimineerimist nende suhtes, kes ise isegi arvavad, et nad tegelikult saavad sellest direktiivist kasu. nii et proua Essaia, palun mõelge järele ühe olulise teema üle, mis on seotud siiamaani toimunud aruteluga Põhjamaad, sealhulgas ka teie kodumaa, kus on väga head kollektiivlepingud. tunnevad väga suurt muret selle direktiivi üle just nimelt sellepärast, et lähedatud töötajate direktiiv äh, hävitab täielikult kollektiivlepingut, sellepärast et just nimelt siin majandushuvid on tähtsamad kui kollektiivlepingud. nii et proua Essaia, ma ei arva, et me oleksime nii väga erinevatel seisukohtadel see on täiesti meie huvides, et jäädaks liikmesriikide tavade juurde, eriti sellistes riikides, kus nagu teie kodumaal, kus ähm, on sattunud näiteks kollektiivlepingud ohtu, äh, sellepärast et lähedatud töötajate direktiivis ei suudetud asju korralikult ära defineerida. nüüd tahetakse need probleemid äh, üle kanda ka sellesse äh, direktiivi, millest me täna räägime. lõpetuseks tahaksin teie tähelepanu juhtida ka sellele, et raportöör proua Jaakonsaari ütles mulle, et loomulikult äh, alg-, kohe algab ka suvepuhkus, aga ta kasutab seda aega selleks, et äh, lugeda läbi kõik ettepanekud, kõik see, mida me täna kuulsime, need on ju arvamused ja kui on paremad arvamused, siis eh, langevad need kehvemad ära, aga midagi ei jää kõrvale, kui eh, seda ei ole asendada millegi paremaga, nii et eh, tuleb vältida igasugust ebaõiglust ja ka seda, et me tulevikku edasi viime need probleemid, mis meil on olnud siiamaani, nii et peame paremini seadusi looma nii töötajate kui ka ettevõtjate nimel, aitäh selge, kas komisjon nüüd võtaks arvesse palun seda, et temale suunati palve selgitava dokumendi osas, et kirjeldada lähetatud töötajate ja selle direktiivi vahelisi seoseid või kas ma pean saatma kirja äh, volinikule? kas te olete nõus selle palvega? ma võin seda teha ka kirja teel. Also? Euh, vous avez la parole. J'ai pris note et je vais faire. võtsin selle teatavaks ja öö, seda ka teen. soovite veel sõna? ma tahaksin teada, kas võeti ka teatavaks see, et töötajate lähetamisega peaks tegelema tööhõivekomisjon ja me tahaksime selget vastust kahe direktiivi vaheliste seoste kohta. peaaegu et härra Barrosolt, ühesõnaga me tahaksime terve eh, volinike eh, kolleegium oleks sellega nõus ja et kõik volinikud, kes on kaasatud nendesse aruteludesse, ka osaleksid eh, vastuse väljatöötamisel, mille meie siis saame. nii et te võtsite selle teatavaks, aga saadan kirja ka ja tõepoolest, komisjon ongi kolleegium. jah, parlament on ka parlament. ja teinekord äh, meie vahel käivad väga tulised arutelud. nii et ma ei tea, mis komisjonis toimub, aga siin vastavalt oma kogemustele ma tean, et äh, arvamuste mitmekesisus nõuab seda, et me pead teinekord kokku paneksime nii et tahaksime siis selgitusi selle kohta äkki augusti lõpuks. Merci de votre engagement. suur aitäh. Te olete ju väga pühendunud. kas te soovite uuesti sõna? proua esimees, jah, ma võtsin sel teie palve teatavaks ja teeme kõik endast oleneva selleks, et me saaksime teile dokumendi edasi anda augusti lõpus või siis vähemasti septembri alguses. septembri alguse all mina mõistan siis teist või kolmandat kuupäeva ja me ei taha siin mingist komisjoni teenistuste äh, dokumenti, vaid ikkagi poliitilist dokumenti. nii ehk naa ma saadan ka kirjaliku äh, palve, sest et arvestades, kui palju siin mängus on, siis saadan ma kirja volinik Andorile ja koopia ka proua Malmströmile. hästi, ja siis pärast lähen puhkusele kompromissmuudatusettepanekuid arutame üheksateistkümnendal septembril ja hääletame neid kuuendal oktoobril, sest et äh, libe hääletab novembris, nagu ka äh, härra Kohveraati raporti puhul. nüüd meie viimane päevakorrapunkt täna hommikul ja annan päevakorrapunktis number seitseteist sõna meie kolleegile Frank Engelile selleks, et rääkida teenuste direktiiviga ette nähtud vastastikusest hindamisest, härra raportöör, teil on sõna, palun. suur tänu, proua esimees ja nagu menetlus käib enamasti inglise keeles, siis räägin ka siin inglise keeles, sest et siis on võib-olla vähe selgem, mida ma öelda tahan. nagu alati arvamuste puhul on nad suhteliselt lühikesed see viis tuhat ähm, märki, mis meile on lubatud, ei võimalda eriti pikka dokumenti koostada. ma olen äh, üle siia kirja pannud äh, asjad, mis juba kordavad äh, neid asju, mida me siin oleme sarnases kontekstis varem öelnud. aga vaatamata sellele ma olen huvitatud kõigist muudatusettepanekutest, mis loomulikult teevad teksti pikemaks üks asi, milles me peame selge, selge seisukohal olema, see on, et siseturukomisjon on otsustanud eh, keskenduda just nimelt protsessile, eh, kuidas see läbivaatamine ja hindamine toimub ja mitte niivõrd eh, direktiivi sisule. see on loogiline, kuna siin on jutt vastastikuse hindamise protsessist. samas ei ole teised komisjonid otsustanud arvamust koostada see on tõenäoliselt ka õige, sellepärast et kui meie tegeleksime protsessiga, siis me tõesti läheksime üle piiri. ja me peame tegelema sisuga, siseturukomisjon seda ei tee nii et, et Äh, ma selgitasin siis, et äh, me võib-olla põhikomisjoniga tegeleme natuke paralleelselt. nüüd teksti enda osas. Äh, te olete näinud, mida ma olen juba välja pakkunud. täna ise esitasin kaks muudatusettepanekut, mis teksti oluliselt ei muuda. üks puudutab põhjenduspunkti, kus on mõned arvud selles osas, mida teenused Euroopa Liidu SKT-s ja tööhõives tähendavad ning ka seda, mida direktiiv praegu hõlmab ja need protsendid on palju väiksemad. nii et, et ma tahaksin näidata, et siin on asju võimalik laiendada nagu ma ütlesin, äh, ülejäänu osas ma olen avatud igasugustele muudatusettepanekutele, lisandustele, täiendustele, aga palun pidage silmas, et põhikomisjon sisaldub protsessile ja mitte selle teksti sisule, aitäh. hästi. siin ilmselt on ka sisulisi küsimusi, nagu ka tõenäoliselt direktiivi puhul. proua Turunen, palun. see jah, ma teen ka väga lühidalt, äh, sellepärast et võib-olla meie eriarvamused teksti osas ei olegi nii suured. ma tänan teid muide raportöör selle teksti koostamise eest, äh, aga tahaksin peatuda punktil kolm, sest et siin minu meelest on vastuolusid. Te ütlesite, et äh, mõned teenused on teenuste direktiivist välja jäetud nende konkreetse iseloomu tõttu ja on vaja eh, Euroopa Liidu valdkonnapõhiseid õigusakte. rohelised sellist lähenemist ei toeta, me leiame, et meil on vaja eh, juriidilist selgust eh, üldhuviteenuste kontekstis ning samuti üldhuvi pakkuvate sotsiaalteenuste kontekstis. ja seetõttu nõuame me raamdirektiivi, mis selgitaks ning äh, pakuks ka välja selgeid definitsioone, nii et, et me ei, ei satuks sellesse olukorda, kus majand-, üldmajandushuvi teenused siin kõik enda alla matavad. niisiis äh, seetõttu me ei leia, et sektoripõhised õigusaktid oleksid väga kasulikud, sest äh, kui jutt käib äh, sellistest äh, teenustest nagu lastehooldus, algkooliharidus, sest see on üks punkt, mida me võib-olla peaksime arutama, me esitame muudatusettepanekud ja ma tean, et see on vastuoluline punkt siin selles kojas, aga me loodame, et meil õnnestub siiski koostada hea tekst, mille osas me kõik saame üksmeelel olla, aitäh! Euh väga hästi. härra Kreutzmann. aitäh. mina tahaksin tänada härra Engelit. ta e, juhib tähelepanu sellele, et e, siseturu korralikul toimimisel on veel takistusi ja väga palju on veel vaja ära teha, kaks kolmandikku SKT-st ja tööhõivest on te seotud teenuste sektoriga, see on kakskümmend protsenti, eh, kogu me, teenused moodustavad kakskümmend protsenti Euroopa Liidu kaubandusest, eh, seega see valdkond on väga oluline ning me peame hoolitsema selle eest, et et ka ebavõrdsuse teemaga tegeldakse. Eh, kaheksa protsenti VKE-dest Euroopa Liidus tegutsevad ka teistes riikides ja see, selliseid näitajaid me peaksime parandama, me peaksime tootlikkust tõstma. väga palju on veel takistusi vabale liikumisele, nendest takistustest tuleb vabaneda, teatud äh, sektorites äh, tuleb hoolt kanda selle eest, et meil on äh, korralikud tingimused ning mis puudutab nüüd neid sektori põhiseid äh, tingimusi, siis siin peaks olema väga selge seos äh, selle direktiivi ja teiste direktiivide vahel. me peame vaatama, milline on nende direktiivide praktiline tagajärg ja me peame kaitsma teenuste osutamist ja tagama teenuste osutamise vabaduse. mis puudutab äh, Äh, liikmesriikide tasandil reguleerimist, siis me peame samuti hoolitsema selle eest, et teenuste vaba liikumine on tagatud. antud hetkel meil ei ole veel neid sätteid, mis sellise olukorra tagaksid, nii et, et me peame olukorda parandama. kui liikmesriigid pärast kahe aasta pikkust rakendusperioodi per Äh, äh, ei ole seda ikka teinud, tuleks alustada rikkumismenetlust. suur aitäh, proua Kinga Küntsma! mina tahaksin samuti öelda, et tegemist on väga olulise teadisega ja väga ja esimese hindamisega ja me oleme tõepoolest võib-olla rohkem orienteeritud protsessile, räägime ülevõtmisest ja ka sellest, kuidas tervist, teenuste direktiivi on äh, rakendatud, aga tegemist on alles esimese raportiga ja minu arvates oleks huvitav, kui me hiljem, kahe tuhande üheteistkümnendal, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal vaataksime ka selle teenuste direktiivi majanduslikke aspekte ja äh, püüaksime asja analüüsida ka tarbijate ja teenuste osutajate vaatevinklist, seda praegu kohe teha loomulikult ei saa. Äh, ma olen nõus sellega, et me peaksime võib-olla natukene keskenduma ka sisule ja võib-olla oleks vaja äh, laiemat äh, lähenemist. Äh, me peaks kõnelema mitte ainult teenuste direktiivist, vaid ka teistest selle, seda valdkonda puudutavatest direktiividest, näiteks tööturupoliitikast, töötajate lähetamisest ja me peaksime nägema kogu seda pilti, terviklikku pilti me oleme esitanud mõned muudatusettepanekud, aga mitte mingeid olulisi suuri muudatusi need sisse ei tooks, sest me oleme põhimõtteliselt nõus selle arvamusega, mis on koostatud, aitäh. okei okay, um.... Ähm. komisjon ei ole sõna soovinud ja keegi teine ka sõna ei soovi, nii et sõna on siis uuesti raportööril. suur tänu, proua esimees et saan sõna veel teist korda. ma äh, ei ole erilisel eriarvamusel kõik kõnelejatega, proua Turunenile, Turunenile tahaksin öelda, et jah, ma olen nõus, et see sõnastus äh, actual EU legislation ehk siis tegelik Euroopa Liidu õigustik ei ole ilmselt kõige parem ja ilmselt saab muudatusettepanekutega seda ka muuta. põhjus, miks ma ei maini üldhuviteenuseid või üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid, tuleneb sellest, milline on selle teksti mõõde ja ka millised on selle teksti piirangud, kuna tegemist on arvamusega. see ei tähenda, et minu arvates ei oleks siin sellel oma kohta ja kui esitatakse sellekohaseid muudatusettepanekuid, siis ma neid ka toetan. Äh, härra Kreutzmannile ja proua Gentsile ei ole mul midagi lisada, kui siis vaid seda, et ma olen nendega nõus. kindlasti jõuame ka laialdasele kokkuleppele teie sõnavõttude osas muudatusettepanekutest. suur aitäh! nüüd on siis arutelu läbi arvamuse tutvustamise osas. muudatusettepanekud tuleb esitada üsna kiiresti, nimelt järgmisel teisipäeval kella keskpäevaks ehk siis üheksateistkümnendaks juuliks tuleb need esitada selleks, et arutada seda kaheksandal septembril ja hääletada kaheteistkümnendal septembril. täna hommikune koosolek on sellega lõppenud ja kohtume täna pärastlõunal kell kolm selleks, et pidada meie viimane koosolek enne suvepuhkust, aitäh!